Okay, colleagues, can I bring the meeting to hästi, kolleegid, kas me võime alustada koosolekuga? I think over the next couple of days you are all well aware ma arvan, et te kõik teate või vähemalt need, kes on kohal, teavad, et järgnevate päevade jooksul on meil väga suur töömaraton ees, nii et jõupingutusi tuleb teha ja ma paluksin, et koordinaatorid ja tegelikult poliitiliste fraktsioonide sekretäriaadil paluta, et te meenutaksite oma liikmetele, et homme hommikul võetaks kaasa hääletuskaardid, sellepärast et kui neid kaasas pole, siis pole võimalik hääletada, nii et äh, andke seda teada, kas me võime päevakorra projekti, mis teile on esitatud, kinnitada, kui keegi pole vastu, siis on see vastu võetud ja järgmiseks koosolekut koosolekute protokollide kinnitamine kolmkümmend, kolmkümmend üks august ja kaheksas september, kas teil on kommentaare, küsimusi, märkusi nende kohta? kui ei, siis on need protokollid kinnitatud. järgmine punkt päevakorras on ühtne Euroopa raudteepiirkond. vaatame üle muudatusettepanekud, raportööriks on proua Serakiani. Deborah? kui sa oled valmis, siis annaksin sulle kohe ka sõna. proua Serakjani, palun, teil on sõna. president. Ehm... suur tänu, härra esimees. mul tuli väga suur töö ära teha ja lõppude lõpuks töötasime välja kaheksateist kompromissettepanekut, sest äh, nagu te teate, meil esitati väga palju muudatusettepanekuid ja ka hääletusnimekiri on väga pikk. ma tahaksin tänada kõiki kaastöötajaid ja variraportööre abi eest, sellepärast et ma arvan, et lõpptulemus on tõesti hea. hea selle väga raske äh, küsimuse kohta, nagu seda on äh, raudteepakett. ma tahaksin välja tuua põhilised punktid mis on tähtsad nüüd selle lõppversiooni jaoks. me ju sõnastame ümber ühtset Euroopa raudteepiirkonda. tegemist on äh, väga tähtsa reguleerimisasutuste muutmisega, artiklites viiskümmend viis kuni viiskümmend seitse on ette nähtud sõltumatud järelevalveagentuurid, kes ühe kuu jooksul peavad otsuse vastu võtma, kui tuleb kaebus, meil on järelevalveagentuuride võrgustik, mis teeb koostööd komisjoniga, kuna komisjon aitab otsuseid vastu võtta. me üritasime süsteemi vähem bürokraatlikumaks muuta, ning Euroopa Parlament nõuab komisjonilt, et Euroopa Komisjon teeks ettepaneku Euroopa tasandil reguleerimisasutuse loomiseks aastaks kaks tuhat neliteist, siis artiklid kolmteist ja lisa kolm on meil väga tähtsad, need puudutavad juurdepääsu raudteevõrgustikule. siin äh, oleme me ette näinud äh, raudteeteenuste pakkujate sõlt-, sõltumatust nii infrastruktuuri ülesehitamise osas kui ka otsuste, poliitiliste otsuste vastuvõtmise osas. peale selle on meil eraldi äh, lahti seotud veel ka liisingu küsimused. juriidiliselt otse loomulikult on need asutused siiski sõltuvad. siis taristu osas see on väga tähtis osa raportist ja me jõudsime kokkuleppele selles osas, et äh, konsulteerimismenetlust äh, tuleb tugevdada just taristu parandamise osas me oleme siin pikkade aastate jooksul väga palju strateegiaid välja töötanud ja strateegiate töötamiseks tulevikus on ette nähtud seitse aastat, mitte viis aastat nagu komisjoni ettepanekus. ja me oleme ette näinud, et iga kahe aasta tagant äh, taristu väljatöötajad ja hooldajad peavad aru andma selle kohta, mida nad on teinud. mis puudutab kulusid, siis artiklid kolmteist ja kakskümmend kolm ja lisad seitse ja kaheksa, seal on ette nähtud stiimulid äh, müra reostuse vähendamiseks me panime selle kooskõlla ka müra vähendamise direktiiviga ja me tõesti soovime hoolitseda selle eest, et äh, taristu hooldajad peaksid äh, siin lisakulusid kandma. siis streigid ja minimaalsed teenused, mis olid lisas seitse ette nähtud, need me kustus, kustutasime maha siis me panime sotsiaalkulud sisse, need on otsekuludesse sisse kirjutatud, siis äh, allahindlused äh, vagunite äh, sisustuse parandamisel, üleüldse tehnilise sisustuse parandamisel on meil ette nähtud soodustusi ja peale selle on ette nähtud ka uute turusegmentide defineerimine ka võimsuse planeerimist äh, me väga täpselt korraldasime, aga seda ainult Balti riikide osas, siis komisjoni järelevalve ehk artikkel viisteist. seal on meil ette nähtud järelevalveasutuste kaasamine ja Euroopa Raudteeagentuuri kaasamine. komisjoni kontrollide puhul räägime me sotsiaaltingimustest ja turgude avamisest äh, raudteeteenustele siis on osa, mis räägib äh, raamatupidamise lahti sõlmimisest, artikkel kuus, seal me jõudsime kokkuleppele, töötasime välja töötasime välja kompromissettepaneku, mis näeb ette raamatupidamisteenuste lahtisidumise. just selle artikli puhul tahan selgelt välja tuua, et just Rahvapartei oli see, kes nõudis, aga ka osa sotsiaaldemokraatidest äh, seda teist osa, millega mina ei ole artikkel kuus äh, teises osas nõus, nimelt äh, eraldi raamatupidamine võimalikult läbipaistvaks muuta ja see, mis praegu on kirjas, on vastuolus selle äh, kontode lahtisidumise põhimõttega. ma arvan, et me peaksime kompromisstekstis jääma selle juurde, mis oli esialgses versioonis, nii et mina hääletaksin selle muudatuse vastu. siis artikkel seitse, tegemist on jällegi kompromiss äh, ettepanekuga seal üritasime me vältida mit-, vältida diskrimineerimist äh, raudteeettevõtete juurdepääsu puhul, samamoodi nagu on ette nähtud väga selge otsuste vastuvõtmise struktuur. me loodame, et komisjon teeb äh, kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ettepaneku selle kohta, kuidas taristu ja teenistu, taristute hooldajad ja teenistus, teenuste pakkujad äh, omavahel lahti sõlmitakse siis delegeeritud õigusaktide puhul üritasime me nad sellest tekstist päris välja võtta, tegemist on raporti väga tähtsa osaga. minul on kõhklusi ühe muudatusettepaneku osas ja seal tahaksin ma komisjonilt lihtsalt teada saada, kas nad võiksid mulle natukene selgitada, milline on komisjoni seisukoht nimelt muudatusettepanek kolmsada viiskümmend seitse artikli üheksa kohta. selle muudatusettepaneku on teinud proua Tikkau ja mul on tõesti kõhklusi selle muudatusettepaneku osas ja ma tahaksin komisjoni arvamust teada saada. tänan kõiki, kes aitasid seda raportit koostada, tahan tänada ka sekretäriaati, eriti Jürgenit ja Davidit kogu selle abi eest, mida nad asutasid, suur tänu! suur tänu, proua Sarakjani, härra Kuun Rahvapartei nimel kui teie alustate, siis vaatame, kes järgmistena saavad. jah, suur tänu, härra esimees. ka mina tahan tänada raportööri proua Serakianit, sest äh, tõesti, tegemist oli äh, hiiglasuure tööga jõudmaks kompromissile. ja ma arvan, et on väga tähtis, et me raudteeturu avamisse nüüd natukene rohkem äh, liikumist tõime ja et me saame rääkida raudteeturgude liberaliseerimisest ning äh, võrdsetest tingimustest kõikidel turgudel. sellepärast on ka väga tähtis, et meil oleks väga tugev reguleerimisasutus, see oli meie ühiseks eesmärgiks ja ma arvan, et selle eesmärgi me täitsime. nimelt, et nii äh, rahaliselt kui ka personali osas on tegemist agentuuriga, millel on korralikud vahendid et erinevad reguleerimisasutused on, saavad omavahel koostööd teha selleks, et oleks võimalik võimalikult kiiresti otsuseid vastu võtta ja tagada juurdepääs kõikidele osapooltele raudteeturule. seepärast oli ka väga tähtis vastu võtta otsuseid teenuste pakkumise kohta, eriti selles osas, mis puudutas põhilisi teenuseid, võtmetähtsusega teenuseid, nimelt küsimus selle kohta, kui palju peavad erinevad ettevõtted olema avatud teistele pakkujatele, arvestades ka seda, et nemad kasutavad alltööpakkumisi ja ma võib-olla liigne sekkumine ei oleks ka olnud liiga väga hea, ehk et võetakse äh, aasta pärast kohutus, kas, kohustus kas võta või jäta, vaid parem on, et meil oleks rohkem turu reguleerimismehhanisme. konkurentsi tagamiseks on väga tähtis see, et trasside hinnad oleksid paika pandud. ma arvan, et siin me jõudsime väga suure sammu edasi teha ma arvan, et kõigil on ettekujutus, milline see hinnaskaala peaks olema selleks, et võrdne konkurents oleks tagatud. ma arvan, et see oli üks tähtsamaid äh, küsimusi. ja siis kõik äh, osapooled olid nõus ka selles osas, et äh, tähtis on tagada lahti seotud raamatupidamine nii infrastruktuuri haldaja kui ka teenusepakkuja vahel, selleks et meil oleks võimalik näha, kuidas need rahavood omavahel äh, seotud on ja kuidas nad liiguvad ja me peame vaatama ka, milline on reaalne olukord ning me ei tohi ära unustada, et taristu rahastamiseks saadakse vahendeid ka kolmandatelt osapooltelt ja tihti on selleks äh, rahaks laen ja see laen tuleb tagasi anda ja seetõttu artikkel kuus lõige neli ongi täpselt sellisena kirjas, nagu ta seal praegu on. aga kokkuvõttes tuleb öelda, et on väga hea, et me ühe korraga kogu seda tööd ära ei teinud, vaid et ka me põhjenduspunktis veel ütlesime, et komisjon, nii nagu ta lubas, kavatseb veel taristu hooldajate alast ähm, arutelu uuesti alustada ja et kavatseb meile järgmisel aastal ettepaneku teha, sellepärast et siis saame me veel kord kokku tulla, veel kord seda arutelu pidada ja seda ikka alati eesmärgiga, et meil oleks rohkem kaupu, rohkem reisijaid raudteel, et turg avatakse, et meil oleks äh, konkurents ja et äh, ettevõtted ja ka reisijad jõuaksid äh, sihtkohta ja seda ka keskkonnasäästlikult. suur tänu, härra Kuhn, järgmisel liberaalide nimel härra Tremosa, umbes minut härra Tremosa, palun. Micro, thank you, thank you very much, Mr President. suur tänu teile. kallid kolleegid, me lõpuks saime ühele poole selle väga olulise küsimusega, ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri, sest see ei olnud sugugi mitte lihtne ja meil on väga hea meel, et me, me nendest pingetest ja möödarääkimistest üle saime, me saime, jõudsime kokku leppida väga paljudes küsimustes. ma saan aru ka eh, esimehe sekretariaadi eh, murest homse keerulise hääletamise pärast. möödunud nädalal me palusime kaks erinevat hääletust ning kompromiss eh, muudatus, ette, vabandust, artikli kolmteist ning, ning Eh, ning selgituspunktide kohta eh, ning eh, kui ehm, eraldi hääletus ehm, ja eraldi lause ei ole võimalik, siis me paluksime, et eraldi hääletataks kogu seda lõiku. kallid kolleegid, lubage palun öelda, et liberaalid on alati konstruktiivselt läbirääkimisi pidanud, üritades jõuda võimalikult kerge Eh, tulemuseni ning ma arvan, et me oleme seni siin samuti nii teinud. me oleme eh, olnud üsnagi järjekindlad kogu selle pika arutelu värges äh, käigus alates esimestest aruteludest möödunud nädalal kuni tänaseni. ning äh, esimesest arutelust peale on ALDE fraktsiooni jaoks väga olulised küsimused äh, turgude avamine ning Euroopa reguleerimine. tulles riigist, kus konkurentsi ei ole, raudteetransport on, siis on konkurents väga väike ning väheneb äh, aina äh, aastatega, äh, tahaksin öelda, et peaks vastastikused bloka-, blokeerimistegevused ning muu sellise tõkestava tegevuse ära lõpetama, seda on olukord artiklis viiskümmend seitse A selles osas me tervitame artiklit, artiklitest ehm, viiskümmend viis kuni viiskümmend seitse. me eh, toetame selle eh, reguleerimisameti eh, iseseisvust ning pädevust. me peame tegutsema vastavalt turumajanduse vajadustele, see oleks meie jaoks kõige positiivsem. meie artiklis viiskümmend viis ma tervitan kompromissi eriti seda, et äh, äh, äh, raudteesektori esimees ja juhatus pannakse paika riiklike rahvus, rahvusparlamentide esindajate poolt. minu ja proua Tsika jaoks, kus on, me oleme pärit väga tsentraliseeritud riikidest, oli see väga oluline küsimus. ja mis puudutab turgude avamist, siis artiklis seitse 7 lõigus äh, äh, artik-, lõigus äh, kolm A teeme ettepaneku ja muudatused sisse juba kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, me palusime eraldi hääletust lõigus kolm uus Eh, mis lause lõppu eraldi hääletust, mis puudutab eh, turgude avaldamist. Eh, me oleme lisa kaheksa vastu endiselt, sellepärast et meie jaoks ei ole see loogiline, et rongi otsene äh, maksumus kajastub äh, kõigi raudteetöötajate palkades ning samuti ka lasteaedades äh, ja koolides ja mujal. me oleme üsnagi hämmeldunud selle üle et äh, sellist, et sotsialistid sellist, äh, ei, vabandust, konservatiivid sellist äh, ettepanekut toetavad. me oleksime soovinud ka miinimumteenuste garantiisid viimastel minutitel välja kulutatud streikide tagajärgede leevendamiseks, see on kahjulik nii tarbijatele kui ka majandusele, sellega seoses me palume eraldi hääletust lõigu üheksa osas ning mis puudutab nüüd äh, Äh, toimunud arutelu ning et me ei saanud blokeerida äh, kogu paketti. Äh, me peaksime kogu selle küsimuse lõigu ümber sõnastama. ma olen avatud uutele argumentidele ning ma võin oma arvamust tulevikus muuta, kui ma näen, et Eh, avatust ja eh, konkurentsivõimet on eh, eraldi mudelis, eraldatud mudelis parem arendada. ning, ning muutus, puudutab muudatusettepanekut sada seitsekümmend neli, siis ma tõstatasin küsimust Hispaania raudteesüsteemi Euroopa turgude kohta ja nimelt on see on eraldatud ülejäänud Euroopa raudteesüsteemist. ja mis puudutab kuus punkt nelja, punkt kuus, kuus punkt nelja, siis eh, me, eh, kui pärast seda, kui viimane suuline muudatusettepanek sinna teksti sisse viidi, eh, mille meie lisame selle lau-, meie oleme selle lause sisse lisamise vastu. tänan, suur tänu, enne kui ma annan härra Siilele sõna, sooviksin anda selgituse teie Ehm, pöördumise kohta, mis puudutab ametlikku muudatusettepanekut kompromissmuudatusettepanekule, siis mina olen teiega nõus, minu meelest ei ole võimalik parandada muud kompromissmuudatusettepanekut. Ehm, kirjaliku muudatusettepanekuga, kuigi sellega ei ole nõus kõik need, kes eh, kompromissi teiega koos tegid, seda võib mitmeks osaks muuta, võib suulise muudatusettepaneku lisada äh, kuid äh, ei ole võimalik esitada ametlikku kirjalikku muudatusettepanekut kompromissmuudatusettepanekule. nii et äh, sellega seoses otsustati, et äh, ja sellega, selles otsustati, et seda ei tea teha, kuigi kodukorra reegel sada kuuskümmend kolm näeb seda ette, nii et sellega seoses me paneme see teie ettepaneku sõna äh, Äh, legaalne äh, juurde äh, suulise muudatusettepanekuna. kuid ametlikku kirjut-, nagu muudatusettepanekud, me ei saa kompromissmuudatusettepanekute vastu võtta, nii et see oleks siis teiepoolne selgit-, meiepoolne selgitus teile, miks see peab olema suuline, suuline muudatusettepanek. igatahes oli vägagi keeruline see hääletusnimekiri kokku saada, nii et head niigi läks. nüüd härra Siile Jā, paldies priekšsēdētāji kungs. Es arī gribētu sākt ar. ar... Suur tänu. kõigepealt sooviksin äh, tänada raportööri, variraportööre ja äh, sooviksin öelda, et enne suve oli, suve oli asi üsnagi tõsine, kuid nüüd me oleme üsnagi hästi üsnagi tublid olnud ja üsna palju tööd teinud ja kompromissi muudatusettepanekuid on nii palju kui võimalik oli neid teha. ning eh, üheskoos konservatiividega me toetame kompromissi. me leiame, et komisjon võiks eh, tulla eh, omapoolse ettepanekuga välja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks. ning eh, kompromissi, nendes eh, kompromiss, nende kompromisside kohta, mida, millega ma nõus ei ole, ma pean, olen ütlema sama, mida ütles minu eelkõneleja, näiteks kompromissid C, mis puudutab streike, siis meil on vaja miinimumteenuste garanteerimist, puudutab kompromissi Q, siis Eh, siis eh, otsekuludesse ei eh, tohiks minna sotsiaalteenused. nii et meie leiame, et otsekuludes ei tohiks see kajastuda ning mm. komisjon ei tohiks võrguteenuste e, e, juhtimist kontrollida. kuid e, üldiselt me toetame enamust kompromissettepanekuid ja tahaksin tänada kolleege selle eest, et võeti arvesse Balti turgude eripära, meie vajadusi, samuti ka taristute kasutamist. minu jaoks on äh, on väga raske ko-, eh, kommenteerida eh, roheliste ettepanekut, seda osa täiesti eraldi käsitleda. sooviksin teada, mida härra Kraamer sellise eraldamise, sellisest eraldamisest arvab ning kas eh, ning ma arvan, et me võiksime näiteks kolmandates riikides tegutsemisest äh, rääkida eraldi. see oleks meie poolt kõik. veel kord äh, sooviksin tänada raportööri ja kõikidele kol-, kõiki kolleege. härra Kraamer Roheliste nimel neli minutit. Äh, jah, kõigepealt sooviksin tänada raportööri äh, ja variraportööre, tegemist oli väga äh, keerulise äh, teemaga ja konsensuseni jõudmiseks kulus palju aega ja vaeva. Äh, komisjoni direktiivis ei olnud eh, midagi reisijate veo avamisest, eh, seal oli juttu ainult parandamisest ja esimese raudteepaketi läbivaatamisest. me teame, et probleeme on Euroopas eh, just sellega, et osa turgudest on suletud, aga me teame ka, et asi ei ole ainult võrguteenuste ja veoteenuste lahutamises, näiteks Hispaania turg on totaalselt suletud, kuid vaatab, kui me ka lahutame veoteenused infrastruktuuriteenustest, siis see ei muuda Hispaania turgu avatumaks on riikides ka kahtlemata tegemist äh, erinevate äh, mudelitega, äh, seal ei oleks võib-olla eraldamisest nii suurt kahju, meie eesmärgiks on luua Euroopa ühtne raudteeturg, me tahame riikide erinevused likvideerida, me tahame, et reisijatel oleks võimalik takistusteta liikuda ühest riigist teise ning me tahame tagist-, kõrvaldada ka takistused kaubaveo teelt seetõttu juba algusest peale olime me ühel meelel selles, et reguleerimine äh, ning äh, tingimused, ähm, mis luuakse, peavad lähtuma sellest, et äh, me tahame raudteeturgu ühtlustada. kahe tuhande seitsmenda me, me peame lähitulevikus jõudma äh, järeldusteni ning me ei saa äh, lähtuda sellest, et me edasi ei liigu, meil on vaja edasi liikuda, meil on vaja teha tõsiseid samme selleks, et raudteeturud avada. meil on samal ajal äh, tegemist ka äh, komisjoni rikkumismenetlusega ning seetõttu mul on väga hea meel selle üle, et pärast väga pikki ja keerulisi arutelusid oleme me jõudnud sinnamaani, et me võime öelda, et olgu peale, komisjon võib nii jätkata, kuid meie tegeleme oma tööga edasi, me tegeleme reisijateveoturgude avamise küsimusega ning no selleks on meil vaja ka reguleerimise asutusi kui me tahame lahutada infrastruktuuri ja veod, siis reguleerimise asutuste äh, loomine äh, on äh, asi, mida võib tulevikku edasi lükata, me peame praegu tegelema küsimustega, mis nõuavad kiiret lahendamist. kui me tegeleme Baltikumi küsimustega, siis oleme me siin alati toetanud ja, ja eritingimuste arvestamist, eh, samas on meil tegemist ka näiteks Bulgaaria puhul küsimustega, eh, mis samuti erinevad teiste riikide küsimustest, meil on tegemist erineva rööpalaiusega, mm, raudteevõrgustikuga eh, ning mm, kolmandate riikidega mm, raudteeühenduste puhul on meil samuti tegemist väga paljude probleemidega, meil on vaja rööpalaiuse küsimusega tegeleda üldisemas plaanis eh, ning eh, eh, üldisi probleeme on võimalik lahendada ka jättes alles teatud erinevused, see puudutab ka näiteks Serbiat ja mõningasi teisi riike. kompromissettepanekuid võib aga üldiselt toetada, ma võiksin teha lühidalt Äh, siin on võimalik paljusid küsimusi detailselt käsitleda, kuid mis mind äh, ärritab siis äh, härra Bach see, et lasteaiakulutused tahetakse kulude alla panna, sellele võib vaielda, aga kui me tahame kõik kulud tõepoolest mm, kuludesse sisse võtta, siis meil äh, ei ole võimalik tagada võrdset konkurentsi, me peame arvestama sellega näiteks ka, missugused on lennunduses tekivad kulud. kui me võrdleme raudteed ja, ja äh, bussitransporti, siis näiteks bussiliikluse puhul ei tule keegi selle peale, et bussipileti hindadesse tuleks võtta ka lasteaiakulud maanteetransport eh, ei maksa väga paljusid selliseid eh, tasusid, mida peab raudteel maksma eh, ning seetõttu vajab raudtee ka suuri toetusi maksumaksjatelt meil on vaja aga tagada keskkonnasõbralike transpordiliikide eelised võrreldes teiste transpordiliikidega ning seetõttu me ei saa lähtuda sellest, et raudteetranspordi kuludesse tuleb võtta ka kõik välised kulutused sisse, aitäh. Four minutes, please. suur tänu, kallid kolleegid. ma olen siiski üsnagi hämmeldunud, kuuldes nüüd kõike seda, mida siin öeldud on võib-olla me oleme siin äh, saaliga eksinud. meie jaoks see, mis meid huvitab, äh, on ju raudteetranspordi teenuse tõhustamine ja äh, see ei ole nüüd meie asi arutada, kas me hakkame seda lah-, me hakkame lahti si-, sõiduma raudteed, kaubatranspordilt, reisijate transpordist ja nii edasi, meie arutame raudteetransporti kui, kui sellist ning see oli ka selgelt välja öeldud, nüüd kui mõned minu kolleegidest äh, ütlevad siin äh, väga äh, äkiliselt, et absoluutselt kindlalt peab Euroopa Komisjon defineerima lahtisõlmimise ajakava, ta peab selle täpselt paika panema, no vaatame, kuhu see kiirustamine on seni viinud, ainult negatiivsete tulemusteni, nii et see oli negatiivne raudteetranspordi jaoks, mis muutus äh, palju äh, vähem kvaliteetseks, hinnad tõusid, nii et äh, kui on tegu kolme ettevõttega, siis on vaja ju ka kolm arvet maksta, see tähendab, et hinnad tõusevad. ja kui sotsiaalsed kulud peavad asjast osa moodustama, see pole minu meelest üldse mingisugune arutelu teema siin. nii et äh, kui keegi hakkab äh, kahtlema äh, seda, selles küsimuses, kuid ärge töötage Euroopa Parlamendis, kui te arvate, et sotsiaalsed äh, kulud peavad moodustama osa üldkuludest. praeguse hetkeni on paketid vastu võetud, kuid see kõik on viinud raudteetranspordi osakaalu kahanemiseni ning, ning need osad, mis paketis on öeldud, et komisjon peaks kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal defineerima selgelt äh, lahti, mida lahti sõlmimine endast kujutab, äh, siis äh, kokkuvõttes äh, on need äh, sellised mõtted, mis sellel äh, paketis oma kohta peaks leidma ning väga oluline peaks olema juba, et see pakett olukorda parandab, mitte ei nõrgenda. ja ei, ja me ei tohiks sellega Eh, raudteetranspordi olukorda veel raskemaks muuta. mõelgem selle peale, et reguleerijad peaksid olemas olema kõikides valdkondades, kuid ma ei tea, kas teil on isiklikke eh, kogemusi raudteetranspordiga, kuid eh, taristu ning teenuste haldamine peavad käsikäes toimima, vastasel korral me lõpetame nagu maanteedel, kus on tohutuid ummikuid teatud piirkondades ning ehm, ei ole sellist ehm, raadteetranspordi voolavat äh, liikumist ning see on väga tõsine probleem. Euroopa Liidu liikmesriigid ehm, kui, kui liikmesriigid on äh, paketi hästi rakendanud, siis äh, tähendab seda, et pakett on ise mingis mõttes vigane. nii et veel kord sooviksin öelda, et tutvuge andmetega põhjalikult ja vaadake mis, seda, mis seni tehtud on ja mis sellega, mis toimunud on, aitäh! suur tänu, nii, ja nüüd on kaheksa kõnelejat nimekirjas, pluss komisjon, pluss raportöör. ja meil on selleks kõigeks kakskümmend viis minutit aega. ma ei ole veel midagi kuulnud, midagi uut kuulnud nii et äh, ma paluksin, et kõnelejad, äh, äh, ärge rääkige kauem kui kaks minutit. aitäh, härra esimees, ma sooviksin raportööri tänada kannatlikkuse eest tehtud töö eest ja valmisoleku eest pidada arutelu ja, ning keskenduda ka reguleeriva asutuse küsimustele. ning ma usun, et edaspidi me saame tegeleda ka muude küsimustega et meil on väga keeruline hääletusnimekiri, härra esimees. rahvapart-, Teilt sain ma täna veel küsimusi suuliste muudatusettepanekute kohta. me oleme Rahvaparteis arvamusel, et praegune äh, hääletusnimekiri võiks minna edasi täiskogule, kuid ma usun, et täiendavaid suulisi muudatusettepanekuid me ei saaks aktsepteerida, välja arvatud need, mis meile siis juba praegu teada on ma usun, et selline tegutsemine oleks õige ning see on ka meie positsioon homsel hääletamisel ning lõpuks parlamendis on meil tõepoolest väga palju ootusi seoses raudteepaketiga, kuid me teame me praeguseks juba komisjoni seisukohta, me saame, me, me mõistame seda, kuid mis mind huvitaks, oleks see, et me väga kiiresti saaksime teada, millisel seisukohal on nõukogu reguleerimisasutuse küsimuses. me teame, et äh, siin räägitakse viieaastasest tähtajast, kuid meie eesmärgiks on aidata raudteesektorit muuta raudteeveod konkurentsivõimelisemaks äh, ning äh, kui riigid ei ole huvitatud reguleerimisasutuse loomisest lähitulevikus, siis võib see tekitada probleeme, seetõttu meie sooviksime väga teada, milline on nõukogu seisukoht. kolleeg Kraamer rääkis siin kulutustest, ma arvan, et sa ei pannud tähele seda, et me oleme siin lasteaiad ja koolid maha tõmmanud see lõik on üldse palju lühemaks muutunud eh, ning lõpetuseks eh, sooviksin lisada veel seda, eh, et me toetame korrektset eraldamist, aga kui see tekitab komplikatsioone teatud olukordades, kui see võib põhjustada näiteks avariisid, kui see tekitab raskusi kommunikatsioonis, siis ma leian, et sekkumine läheb liiga kaugele. meil on vaja lähtuda praktilistest lahendustest, me ei pea kiirustama, meil ei vaja, ole vaja üleöö lahendusi ning seetõttu tuleks dokumenti muuta veel veidi pragmaatilisemaks, aitäh. härra Kross, suuline muudatusettepanek ettepanekud äh, tegemise tähtaeg on täna kell viis, nii et aega veel on. härra Alkadoi. Eh, härra Alkadoi, suur tänu, härra esimees, ma olen nõus äh, kõikide nende kolleegidega, kes äh, leiavad, et tuleks teha võimalikult vähe suulisi muudatusettepanekuid jah, ametlikult on küll muudatusettepanekute tegemise tähtaeg täna pärastlõunal kell viis, aga me võime ju homme ka need suulised muudatusettepanekud maha hääletada. me hääletame, me näeme täpselt, millised on enamused ja pärast seda on meil võimalik anda selge äh, märk parlamendi seisukoha kohta ja pärast seda on meil võimalik ette valmistada järgmist rasket etappi, nimelt läbirääkimisi nõukoguga ja seal on väga tähtis, et me kõik hoiaksime kokku ja saaksime aru, et tähtis on reguleerimisasutuste positsiooni tugevdamine ning see, et meil võib-olla on kunagi Euroopa tasandil reguleerimisasutus on väga palju lõike, mis nõuavad läbipaistvuse suurendamist et ja seda kõikide raudteepaketi osapoolte vahel. see otse loomulikult ongi ju tegelikult selle direktiivi põhiliseks eesmärgiks tahaksin ka raportööri südamlikult tänada, sest äh, enne suvepausi kuulis ta väga palju kriitilisi märkusi, täna kiidetakse teda palju, sest tõesti suur samm on tehtud edasi, on lahendatud väga kompleksne küsimus, mis tõi endaga kaasa väga palju suuri vastuolusid jah, äh, nagu te teate, kõik äh, kokkulepete saavutamine pole lihtne, eriti just lahtisõlmimise osas aga nüüd lükati selle küsimuse arutamine edasi, minu arvates oli see kõige parem lahendus selleks, et meil oleks üldse võimalik ennast ette valmistada nendele tagajärgedele, mida lahtisõlmimine endaga kaasa toob. ja võib-olla peaksime ära ootama ka hästi läbimõeldud komisjoni ettepaneku selleks, et me saaksime seda veel kord uues raamistikus läbi vaadata ja mõelda selle peale, kuidas me siiski saaksime Euroopa Raudteeagentuuri eh, tugevdada ja parandada rahvusriikide raudteeteenuseid. minu fraktsiooni jaoks on väga tähtis, et äh, avalikud teenused selles valdkonnas jääksid püsima ja et neid äh, ka edasi finantseeritaks. ka streigiõigus peab jääma püsima, sotsiaalsed aspektid tuleb kaasata, see kõik on siin praegu see asi, millega me võiksime edasi võidelda. kaks minutit, jah, ma üritan teha hästi lühidalt. kõigepealt esimene äh, raudteepakett ei rakendunud ja sellepärast tuleb meil nüüd teha analüüs selle kohta, mida meil on raudteeturul vaja. teiseks, proua Serakianil olid hoopis teistsugused mõtted ja ta pidi tõesti jõudma kuidagi kompromissideni, pidi väga palju läbi töötama ja sellega ei saa väga paljud raportöörid hakkama, tema aga sai kolmandaks, me ütlesime, et meil on vaja väga tugevat reguleerimisasutust, ma arvan, et oleks veel parem, kui me oleksime lahtisõlmimise täiesti välja jätnud, sellepärast et see tuleb ju hiljem nagunii käsitlemisele. nii et äh, Äh, artiklis kuus lõige neli oli see ju seal veel pikalt sees ja selle üle arutelud olid väga-väga tulised, iga tunni aja tagant seal midagi muudeti ja nüüd äh, viimane punkt, ma ei ole veel kahte minutit rääkinud, nimelt äh, lasteaiad on läbi, äh, lasteaiad on küll välja võetud, aga samal ajal on seal siiski raudteerestoranid sisse jäetud, nii et ma tahaksin teada, kas teil tõesti on niimoodi võimalik raudteesüsteemi konkurentsivõimelisemaks muuta, selles mõttes olen härra Krammeriga nõus, suur tänu. suur tänu, proua Maisner. härra Van Dalen, palun härra esimees, mul on kaks punkti, mida tahtsin öelda. esiteks, mida ütles kolleeg Tremosa. nimelt need äh, eelised, mis on lahtisõlmimisel. mina võin enda riigi kohta öelda, et äh, lahtisõlmimine on seal juba toimunud, see täiendaga koos rohkem konkurentsi ja äh, ka hinnad läksid alla ning äh, teenuste kvaliteet paranes. nii et võib-olla ma võiksin veel homme enne hääletust teid veenda, lahtisõlmimine on väga hea ja selle nimel tasub pingutada. teine punkt, äh, see puudutab kogu seda suurt paberipakki siin, väga paljud puud on maha raiutud selleks, et me saaksime siin homme hääletada. see endaga toob kaasa äh, võib-olla ka raudteetranspordi tõusu, aga ma tahaksin teada, kas me hääletuse lõpus ka teame, millest me siin tegelikult üldse räägime, kas me siis ise ka veel ikka aru saame, mida me vastu võtsime. ja veel kaks asja. hääletuse lõpus võib-olla raportöör võiks kokku võtta ka selle, mis me üldse vastu võtsime ja teiseks võib-olla tuleks meil veel kord kokku tulla ja rääkida mõningatest asjadest sest siin on tõesti nii palju muudatusettepanekuid ja siis veel see eraldi hääletusnimekiri sakslaste jaoks, ma arvan, et võib-olla me peaksime siiski laua taha kokku tulema ja natukene neid asju veel läbi arutama. nüüd aga edasi tõsisemalt. mul oleks väga hea meel, kui homme hääletusel kõik täpselt aru saaksid, mida me täpselt tegime. järgmisena härra Pakk. <clears throat> jah, suur tänu, härra esimees. ma arvan, et Äh, selle esimese raudteepaketi ülevaatamine oli väga raske küsimus ja ka mina tahaksin tänada raportööri, samamoodi nagu ka kõiki teisi läbirääkijaid, kes selle küsimusega tegelesid. ma arvan, et meil õnnestus äh, tõesti vastuolusid vähendada, ebaselgust vähendada, see oli ka tegelikult meie eesmärgiks kuna siin on palju juba öeldud, siis saan keskenduda ainult paarile, et kõige tähtsamale punktile. mul on väga hea meel selle üle, et sotsiaalne dimensioon selles paketis on oma koha leidnud ma ei saa aru, et siin on ikka veel kolleege, kes leiavad, et töötajate õigus tuleks küsimuste, küsimuse alla seada. teiseks, avatud siseturg ja konkurents. avatud siseturg on võimalik ainult siis, kui konkurents on tagatud erinevate transpordiliikide vahel ja sellepärast minule ei meeldi kompromisside panek Hush, kus räägitakse äh, Äh, sisekulude ülekandmise võimalusest. mis, selleks, et meil oleks võrdne konkurents, aus konkurents, on meil vaja ka korralikku tugevat järelevalveorganit, kes hoolitseks selle eest, et reeglitest peetakse kinni. olen küsinud endalt, et kas äh, on õige see, et me tõesti ootame ära selle, kuni riiklikud järelevalveagentuurid teevad analüüsi kodus ja alles siis hakkame oma õigusloomist ettepanekut tegema. ma arvan, et me peaksime olema realistlikud, selle dokumendiga ei lahendatud äh, kõiki probleeme, küll vähendati kahju trans-, äh, raudteetranspordisektorile. sellegipoolest on vaja investeeringuid taristusse, on vaja reegleid lihtsustada, on vaja selgemaid ja võrdsemaid sotsiaalseid tingimusi, seda kõike on siin juba öeldud ja peale selle ei tohiks me ära unustada seda, et me peaksime vältima seda, et äh, raudteejaamad pannakse kinni ja et raudteeliinid lõpetavad oma töö, nii nagu seda on Belgias viimasel ajal väga palju juhtunud ma arvan, et me peaksime siis, kui oma töös lähtuma kõigepealt tarbijate huvidest ja me ei peaks siin hakkama mingeid poliitilisi ja ideoloogilisi arutelusid pidama. suur tänu, proua Jalla Sender, kaks minutit, palun. suur tänu teile, härra esimees, ma sooviksin samuti tänada raportööri, ta on teinud ära tohutu suure töö. ning seda võib öelda ka variraportööride kohta ning sooviksin öelda ka, et ma olen täiesti nõus raportööri arvamusega vajaduse kohta ähm, säilitada võimalikult suur ähm, läbipaistvus, eriti finantseerimisküsimustes. ja see äh, puudutab eriti siis taristuhaldajaid see puudutab ja, ja kompromissi A, nii et sooviksin öelda härra Kraamerile, et kui te räägite Hispaaniast eh, ning olete täiesti veendunud selles, et see, et meie ei ole turgu eh, avanud, eh, siis ja et see ei ole kuidagi seotud Püreneedega, siis ma sooviksin küsida, kust teie meelest peaksite läbi sõitma need rongid, mis peaks teie meelest suurendama Hispaania turgu ja seda mitmekesisemaks muutma, kuid te muidugi ei äh, äh räägi sellest, et, et äh, et äh, kui te räägi näiteks sellest, kust reisijad peaks sõitma, ühesõnaga, teie teate väga hästi, et teie kodumaal võib holdingut täielikult erastada äh, Hispaanias on seda üritatud, aga see ei ole läbi läinud ning lahtisidumine on äh, veel üks äh, meie käsutuses olevatest vahenditest, mida me üritame tõhustada, et äh, samm edasi minna riiklikest holdingutest ja see on oluline samm Euroopa integratsiooni juures ja sooviksin öelda ka seda, et ma olen täiesti nõus sellega, et riiklikud reguleerijad oleksid tugevad, et neil oleks palju pädevusi, et me saaksime nende poole pöörduda oma ootuste ja lootustega, kuid samas ma arvan, et nad ei ole siiski eh, võimelised ellu viima kõiki meie soovitusi ellu ja eh, sellega eh, seoses ma arvan, et et on vaja Euroopa raudteeintegratsiooni ja see ei pea tähendama, et ühed holdingud on tähtsamad kui teised. suur tänu, ma räägin väga kiiresti, kõigepealt ma sooviksin öelda, et see raport on tõesti äärmiselt vajalik ja see väga õigel hetkel ähm, koostati, teiseks see näitab vajadust reguleerimise järgi, ma arvan, et ähm, me kõik oleme sellega nõus, praegu ei ole piisavalt ära tehtud, kolmandaks ma sooviksin öelda, et äh, ma äh, konstateerin, et komisjon soovib rohkem andmeid järgmiseks aastaks, ta äh, soovib ühest küljest lahti sidumist, teisest küljest turu avamist, üks pole võimalik ilma teiseta ning märkused, kõigepealt äh, ma sooviksin öelda, et kuulame äh, kõigepealt ära, mida Euroopa Kohus äh, ütleb selles küsimuses, sellepärast et et küsimus ei ole mitte selles, et, et ma-, parlamendiliikmed kuulavad seda, mida ütlevad kohtunikud, vaid kohtunikud kuulavad ikkagi seda, mida ütlevad parlamendisaadikud, sest muidu oleks ikkagi asi üsnagi absurdne ja nüüd, mis puudutab teenuste operaatoreid ja taristuoperaatoreid, siis äh, see on äh, üsnagi äh, keeruline küsimus selles osas. raportöör on teinud ära tubli töö ning tahaksin teile öelda, et ta meenutab mulle ühte tuntud jutustust prantsuse keeles üheksateistkümnendal sajandil, mille nimi on härra Sauva ülemus kes, mehest, kes läks ähm, mägedesse ja öö läbi ähm, kohtas seal hunti ja äh, öö läbi hundiga võites, aga hommikuks pistis hunt ta ikkagi pintslisse. tänan. kes on siis seal raudteel hunt, tahaks ma teada? proua Tsikau, kaks minutit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 Äh, äh, aitama ainult suuri ettevõtteid, me peaksime aitama pigem väikeseid ettevõtteid, kes on alles turule tulnud ja kes ei ole veel saanud ECTS-i äh, piisavalt kasutada. ja ma arvan, et eelkõige peaks tegema hinnaalandusi neile, kes on investeeringutega juba algust teinud. härra Pakke komisjonist Thank you, thank you very much, Mr Chairman, thank you very much to the raporteur for suur tänu, härra esimees, suur tänu raportöörile selle suure töö eest, mis on ära tehtud, nüüd on meil lõpuks võimalus selle tööga edasi minna ja me võin teile kinnitada, et komisjon on nende arengutega väga rahul. tahaksin kommenteerida mõnda muudatusettepanekut, kui lubate, härra esimees, selleks, et selgitada, kuidas meie neid asju näeme. ma arvan, et väga paljud muudates äh, ettepanekud on sellised, millega me oleme nõus, on tehtud väga palju ettepanekuid selle kohta, kuidas äh, üksikasjalikumalt rääkida nendest meetmetest, mis komisjon on ette pannud ja me oleme selle kõigega nõus, me oleme nõus tegema. siin kohati on mindud kaugemale nendest meetmetest, mida meie oleme ette pandud, põhimõtteliselt me oleme nende ettepanekute poolt, äh, eriti mis puudutab riikliku infrastruktuuri strateegiate pikkuse pikendamist, osapoolte kõikide osapoolte kaasamine on väga hea, me peaksime parandama järelevalveasutuste äh, tööd, jah, äh, ka lõivude ma-, suurendamine on väga hea, eriti mis puudutab äh, müra, need kõik on väga head ettepanekud Äh, samamoodi nagu ka erinevate osapoolte koostöö suurendamine meie soovime, et äh, väga tähtis oleks, et me vaataksime täpselt, milline on sõnastus nende muudatusettepanekute puhul, selleks et me ei tekitaks siin finantskoormat äh, erinevatele osapooltele, kaasa arvatud ka komisjonile, et me ei tooks kaasa negatiivseid mõjusid turule. aga oleme nende ettepanekutega nõus, väga paljud muudatusettepanekud on nõus ka nõukogu lähenemisega, mis võeti vastu juunikuus, sellega on meil võimalik eh, selle protsessiga edasi minna, eriti artikli kolmteist puhul nimelt äh, raudteeteenustele juurdepääs, ettepanek on äh, äh, väiksem või nõue on väiksem kui see, mille esitasime meie, mis jah, me saame aru otse loomulikult, äh, miks raportöör soovib äh, lihtsustada teise lugemisel äh, kokkuleppe saavutamist parlamendi ja nõukogu vahel. tahaksin veel öelda, härra esimees, et on mõned ettepanekud, mis ei lähe nii kaugele kui nõukogu ettepanekuid või mis tekitavad äh, aukusid praegu kehtivas äh, seadusandluses. on tõesti ettepanekuid, mida komisjon ei saa toetada, kui need vastu võetakse. kõige tähtsamad meie jaoks on järgmised. esiteks otsekulude arvestamine lisas kaheksa punktis A. Äh, see siis lisa kaheksa punkt kolm, turgude hindamine, siis reguleerimisasutuste töö, neil peaks jääma õigus sekkuda arengutesse, kui nad arvavad, et seda tuleks teha ja et turujõud liiguvad vales suunas, nimelt äh, artikkel viiskümmend kuus ja siis delegeeritud õigusaktide osa kõik ei saa jääda nii, nagu on või vähemalt see peaks jääma umbes sellele tasemele, mis oli nõukogu arvamus. siis, kui lubate, ma tahaksin veel tulla veel mõne üksiku muudatusettepaneku juurde. esiteks muudatusettepanek kolmsada viiskümmend seitse, mille tegi proua Tikau äh, võlgade kohta. jah, me oleme selle küsimusega tegelenud ja me leiame, et et kas toetused on määratud eh, raudteeettevõtetele praeguse seadusandluse raames ja siis nad on eh, täiesti seaduslikud ja kui see abi ei ole mõeldud eh, raudteeettevõtetele, siis pole mitte mingit põhjust, miks me peaksime hakkama siin praegu nende võlgasid kustutama nii et ma loodan, et selline tingimus võiks sinna sisse jääda siis tahaksin veel kommenteerida suulist muudatusettepanekut number kaks artikli kaks kohta, mille tegi proua härra Marinescu ja mida toetavad teised. nimelt äh, Eurotunneli lõivude reeglid. tegemist on väga kompleksse küsimusega. komisjon on seda mitu korda vaadanud. praegusel hetkel äh, taris projektidel on võimalik lõivusid vähendada, kuid nad peavad täitma miinimumnõuded. taristu haldajad peavad äh, lõivusid määrama vastavalt oma püsikuludele ja komisjoni liikmed teavad kindlasti, et eelmisel nädalal alustasime rikkumismenetlust Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi vastu, sest nad ei ole nõudeid täitnud, nii et see on tõesti üks väga tähtis küsimus, tagamaks seda, et see võtmetähendusega ühendus äh, Euroopa Liidu raudteetaristus oleks tõesti ka korralikult hallatud. siis muudatusettepanek, kompromissettepanek A lõik artikli kuus kohta muudatusettepanek A, siis kompromissmuudatusettepanek, mis näeb siin äh, taristu haldaja teenuse pakkuvahelisi suhteid, nimelt et kapitali on võimalik tagasi maksta või hüvitada mingil hetkel, isegi kui see tingimus tundub täiesti iseenesestmõistetavana, ei ole seda võimalik aga reguleerimisasutusel rakendada, sest tal ei ole vahendeid, kuidas seda teha. nii et äh, komisjon võiks mõelda äh, veel selle kompromissettepaneku üle kompromissettepanek neli artikkel kümme kohta, mille on teinud härra Tremosa. tegemist on väga lihtsa muudatusettepanekuga, te soovite välja jätta sõna rahvusvaheline international ja räägite siin võimalikult varajasest juurdepääsust eh, liikmesriikide reisijatele, ma ei tea, kas seda on võimalik praktiliselt teha ja ma arvan, et komisjon on nõus sellega, et meil on vaja tõesti panna kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta teiseks pooleks korralikud proportsioonid paika, selleks et meil oleks võimalik tõesti siseturgudel reisijate turud reguleerida ja avada siis muudatusettepanek seitse artikkel kolmkümmend üks kohta, nimelt äh, taristu lõivude maksmine äh, avaliku sektori vahenditest, tegemist on väga huvitava ideega, ma ei tea, kas meil on võimalik äh, lõivusid äh, muuta ja lahendada raudteemüra küsimust äh, ainult niimoodi, tegemist on tõesti väga huvitava äh, küsimusega, komisjon on praegusel hetkel oma ettepanekut välja töötamas ja me tõesti vaatame, kuidas liikmesriigid on müraküsimusi lahendanud, võib-olla nemad on äh, suutlikumad seda tegema. ja lõpetuseks veel üks märkus mille komisjon on juba ka varem teinud, nimelt artikkel neli, üheksateist, kakskümmend üks, kakskümmend seitse, viiskümmend kaks ja viiskümmend neli. kui reaalsuses ümbersõnastamise käigus komisjon ei muutnud neid artikleid, jah, meil on oma tõlgendus ümbersõnastamise kohta, kuid põhimõtteliselt neid artikleid ei tohiks muuta vähemalt suurel määral võib-olla veel ainult nii palju, et tagada ümbersõnastatud versiooni järjekindlus, aga ma arvan, et see võiks olla asi, mida peaks ka kirjalikult paika panema. suur tänu härra Pake, mis äh, puudutab viimast punkti ja siis me teame teie seisukohta, aga parlament on äh, sõltumatu. ja järgmiseks äh, raportöör proua Serakiani. jah, suur tänu, härra esimees, lihtsalt hästi lühidalt, sest ma arvan, et komisjon selgitas siin päris mitu asja, samamoodi nagu ka kolleegid oma sõnavõttudega. ma tahaksin lihtsalt öelda, et töö, mille me ära tegime toimus koostöö vaimus ja tahaksin tänada kõiki variraportööre. Äh, ma ei tahaks siin tõesti nüüd hakata teksti üle uuesti äh, hädaldama, tõesti väga raske oleks olnud äh, luua midagi sellist, midagi nii halba kui see esialgne variant, mille esitati. sellepärast ma tahaksin teile meenutada, et meil on seitseteist rikkumismenetlust ja ainult neli lõppesid äh, äh, lepitusmenetlusega ja ülejäänud menetlused veel käivad, nii et see tekst on natuke parem kui äh, varasem, jah, täiuslikke tekste ei ole võimalik kunagi koostada. me võiksime öelda, et võib-olla oleksime tõesti komisjonilt oodanud natukene rohkem eesmärgikindlust, äh, võib-olla ka komisjon kavatseb veel uute dokumentidega seda, ähm, neid suuri eesmärke siiski välja näidata, jah, me üritasime siin reguleerimisasutuste asja lahendada, siis taristuste rahastamist samamoodi nagu kui kulusid ja kohustusi, mis on artiklitega kuus ja seitse paika pandud äh,, lahendada. see on tõesti kõige raskem küsimus, me teame seda. teame, et homne hääletus võib olla ka tuline ja tahan teile öelda, et homme saate veel ka uue hääletusnimekirja, sellepärast et vanas hääletusnimekirjas on mõned vead sees, sellepärast võtsin vanad nimetiskirjad, nime, vanad hääletusnimekirjad tagasi, seepärast vaadake uus hääletusnimekiri uuesti üle, sellepärast et muudatusettepanekuid on palju, kompromissettepanekuid on palju ja sinna sattusid mõned vead sisse. nii et eh, homme saadete hääletusnimekirja ja kui kompromissettepanekud on uuesti läbi vaadatud, siis annan teile täpselt teada, kuidas hääletada. ja võib juhtuda, et meil tuleb veel ka teksti muuta, aga seda, selle üle peame siis järele mõtlema pärast hääletust. siis streigi küsimus. tahaksin toonitada, et äh, streik jäeti välja, kuna liikmesriigid äh, on teatud juhtumite puhul väga selgelt selles küsimuses pädevad. alati pole see küll selgelt nende seadusandluses sõnastatud. jah, mis puudutab äh, hunti ja raudteed, siis mina ei hakkaks sellele küsimusele vastama. For suur tänu, proua Serakiani. nagu te juba mainisite, hääletus on homme ja tuleb uus hääletusnimekiri, nii et ma arvan, et meil on homme vaja korralikku auruvedurit selleks, et nendest hääletusnimekirjadest läbi töötada, mis me oleme eel-, viimastel nädalatel saanud ja novembris täiskogul on äh, see siis täiskogul äh, ja hääletus on homme üheksa kolmkümmend ja kallid kolleegid, võtke oma hääletuskaardid kaasa. suur tänu, proua Sarakiani, järgmine punkt on äh, Euroopa Meresõiduohutuse Ameti loomine ehk vastava määruse muutmine. kolleegid, kes soovivad lahkuda, palun tehke seda vaikselt. raportööriks on härra Fleckenstein kui te soovite siit ruumist lahkuda, tehke seda võimalikult tasakesi, kui te soovite kellegiga eravestlusi pidada, siis tehke seda ka koridori peal, palun. nii et palun, kas te võiksite lahkuda tasakesi? Right way is best as merits and safety. You know? yeah. Everybody is leaving the room. mul on hea meel, et härra Rike jääb siia, kui me räägime ohutusest, ülejäänud tunduvad lahkuvat. Yeah. As ever, the commission is not tundub, et komisjon on meil praegu kõige lärmakam osa ruumist kas te võiksite ka palun? jah, suur tänu. ma tahan vaikust sellepärast, et enne kui ma annan sõna härra Fleckensteinile, tahaksin siin tervitada siin härra von der Reutet, kes EMSA tegevusjuht, kuid ta astub äh, tagasi oma ametikohalt. härra de Reuter nimetati ametisse kahe tuhande kolmandal aastal ja võib-olla te mäletate de Reutert ministri tegevust enne kahe tuhande kolmandat aastat, äh, kui ta nimetati sellesse ametisse, töötas ta komisjoni jaoks ja tema mängis väga suurt rolli EMSA reeglite paikapanemisel ja selle töö tegemisel, mida agentuur on siiamaani teinud ja tahaksin tänada teda kogu selle töö eest, mis ta on teinud, aga olen veendunud, et te ühinete minu sõnadega ja soovin talle ilusat pensionipõlve või ma ei tea, mida ta kavatseb edasi tegema hakata, igal juhul palju edu. suur tänu, härra de Reuter ja ma loodan, et me ei teinud teie elu väga raskeks, kui käisite siin komisjonis aru andmas ja härra Fleckenstein, palun. aitäh, härra esimees, austatud kolleegid kõigepealt äh, soovin tänada variraportööri, äh, siin ei ole, äh, ole tegemist lihtsalt retoorilise tänuga, vaid ma olen tõsiselt veendunud, et meie koostöö oli väga hea me oleme välja töötanud terve hulga kompromisse. Äh, äh, alati ei ole kõik võimalik. siin ja seal oleks ka mulle meeldinud, kui me oleksime olnud julgemad, äh, kuid kokkuvõttes ma siiski usun, et me oleme töötanud välja eeldused, millest on võimalik lähtuda ka nõukoguga läbirääkimisi pidades, nii et ma siis paluksin, et me saaksime mandaadi selleks, et rääkida nendest viimastest muudatustest kõik need ettepanekud, mida me läbi vaatasime, puudutasid EMSA ülesandeid, me kaalusime, kas tegemist on mõttekate ettepanekutega tegevuse laiendamiseks, volituste suurendamiseks, kas see annab Euroopa mõõtmes lisandväärtust, kas me saavutame sünergiaefekti, kas see on ka kulude seisukohast mõistlik? ma ei räägiks pikalt kõikidest kompromissidest, vaid nimetaksin ainult paari olulisemat punkti kõigepealt me toetame e, see e, avamere sektori kaasamist EMSA pädevusvaldkondadesse, eelkõige mis puudutab e, liikmesriikide ja komisjoni küsimusi selles valdkonnas, siis see kõik oli meie töös väga suureks abiks. Euroopa piirideta meretranspordiruumi mõiste me võtsime teksti üles, sest me leidsime, et ähm, EMSA on võimeline andma olulise panuse sellega kaasnevate küsimuste lahendamisse. minu jaoks on väga oluline see, et äh, selgelt on välja toodud mõte, et EMSA saab anda oma panuse niisugustesse olulistesse valdkondadesse nagu meremeeste koolitus. loomulikult ei hakka EMSA ise koole asutama, kuid äh, ta saab koondada üleilmset äh, kogemusi, äh, parimaid tavasid ning äh, saab an-, saab aidata kaasa võrgustiku loomisele. piraatluse temaatika on samuti oluline ning äh, selle kaasamine on tingitud ajanõuetest äh, väga pikalt arutasime selle üle, kas päästemeetmed peaksid kuuluma EMSA pädevuse alla. päästemeetmed nii nagu nad tänapäeval on, kuuluvad minu arvates siia olla, kui me räägime praegustest kõrgtehnoloogilistest meetmetest, eh, siis eh, ma usun, et eh, siin tuleb meil leida kompromisslahendus. teine oluline küsimus, kas meil on äh, vaja teha koostööd piirkondlike või riiklike asutustega EMSA raames. riiklikud asutused on enamasti nende ülesannetega praegu kursis, aga samas on olemas ka riik, piirkondlikke asutusi, mida ei tohiks välja jätta parlamendis me oleme rääkinud ka soolise võrdõiguslikkuse küsimustest. kas seda siinkohal on vaja korrata, selles ma ei ole päris veendunud, aga me Äh, lähtume üldisest poliitilisest joonest. üldiselt ma leian, et meie koostöö äh, kajastub EMSA-t käsitlevas äh, dokumendis ning ma sooviksin tänada kõiki kaastöö eest. ning ma usun, et EMSA töös on sellest kindlasti kasu, aitäh! suur tänu, härra Fleckenstein ja nüüd Grandes Pascual Rahvapartei nimel. Gracias, presidente. Eh, gracias, señor ponente. suur tänu teile, härra esimees, härra raportöör. sooviksin täiesti avameelselt öelda, et teie koostöövalmidus eh, on olnud eh, väga kiiduväärne ja te olete olnud väga efektiivne oma töö tegemises ning me, me oleme äh, Äh, tõesti valmis äh, tänama teid äh, tehtud töö eest ning komisjoni eesmärk on olnud ambitsioonikas, see on samuti kiiduväärne. EMSA on praeguse hetkeni olnud eeskujulik agentuur ning väga hästi tegutsenud ning sooviksin tänada härra Reuterit väga tubli töö eest, efektiivne on ta olnud ja on no, ära teeninud meiepoolse aplausi. nüüd tegevuste laiendamine on küsimus samuti agentuuri töötajad koostöö eh, kolmandate riikidega ning samuti eh, nafta, gaasiplatvormide ehitamine avamerele. on täiesti eh, andestamata, et pärast Mehhiko lahe õnnetust ning teisi Ehm, eh, selliseid õnnetusi harva teeme, et neid tuleb veel juurde ehitada. mina igatahes loodan, et me võime eh, raportöörile anda laiendatud mandaadi ja et me juba esimesel lugemisel jõuame kokkuleppeni. raportööri eh, dokument on äärmiselt tasakaalustatud ning näitab, et EMSA-t usaldatakse ja tema võimalusi samuti. räägitakse väga olulistest teemadest, millest lühidalt räägin. kõigepealt agentuuri tegevus. rahvaparteis ollakse nõus sellega, et need peaksid olema alati seotud mere turvalisusega ja me peaksime e, e, neid veel tõhustama ning sellega on seoses ka muudatusettepanek, kompromissmuudatusettepanek number kaks, millega me nõus oleme ning sotsialistid ja äh, Rahvapartei on samuti selle kriteeriumi tõhustamises nõus. Euroopa äh, Rahvapartei on öelnud ka seda, et me oleme nõus, et EMSA tegevust koordineeritakse teise Euroopa poliitikatega, et tema äh, tegevustavad paraneksid, näiteks, ähm, näiteks ähm, ranna, merepiirivalve ja muude selliste üksuste töö tõhustamine. me ei ole nõus sellega, et on vaja luua Euroopa äh, Eh, merepiirivalve eh, üksus. see oleks meie meelest liigne, eh, mittevajalik kulu. me oleme nõus sellega, et me nende inimeste välja koolitamist finantseeritakse ja teeks, tehtaks, tõhustatakse. me toetame et EMSA tööd tõhustatakse muudatusettepanekut üheksakümmend seitse, üheksakümmend kaheksa ning samuti Eh, tuleks eh, eh, kontrollida ka selliseid elemente, mis oma kontrollile ei allu. olen nõus kõigi muudatusettepanekutega välja kord neli ning mis puudutab soolist võrguõiguslikkust, siis mulle meeldib muudatus, kompromissmuudatusettepanek kuus, mis selle küsimuse tõstatab, kuid ma arvan, et see ettepanek, mille teeb äh, suuline muudatusettepanek D, on siiski liialdatud, üks äh, asi on sooline võrdõiguslikkus, teine on sunnitud võrdõiguslikkus ja igatahes Rahvapartei on teinud omapoolsed ettepanekud, ähm, muudatusettepanekud üheksakümmend, äh, seitsekümmend kaheksa, kaheksakümmend, muudatusettepanek kolmkümmend üks ähm, ja me, me toetame ka neid teisi muudatusettepanekuid, mida praegu nimetasid. me ja eh, sooviksin veel kord tänada kõiki kolleege. ma ei, ei hakka neid nimepidi eh, välja tooma, kuid ma olen igatahes väga tänulik nende koostööde eest ja mis puudutab keskkonnakomisjoni, eelarvekomisjoni muudatusettepanekuid, siis ma toetan raportööri arvamust eh, homsel hääletamisel ning äh, Äh, lõpphääletus äh, toimub, äh, on toodet-, loodetavasti positiivne, nagu seda raportööri töö ka kindlasti väärib ja see peab veel, veel kord tahan öelda, et Edmund Kost oli tõesti väga tubli. suur tänu ja nüüd proua Bilbao. suur tänu teile. enne kui ma peale hakkan, ma sooviksin veel kord tänada raportööri, ta on ära teinud väga tubli töö, ta on teinud väga suuri jõupingutusi kokkuleppele jõudmiseks. ma sooviksin öelda, et kompromissmuudatusettepanekute osas oleme nõus sellega, mis siin öeldud on. me ei ole nõus olnud kompromissmuudatusettepanekuga kuus, mis mm, puudutab naiste ja meeste poolset osalust. me kuulsime, mida härra Grandes selle kohta ütles, Rahvapartei äh, on selle vastu. miks meie oleme kompromissmuudatusettepaneku vastu, seda sellepärast, et äh, kompromissmuudatusettepanek eh, võtab eh, välja viite eh, vajaduse soolise võrdõiguslikkuse tasakaalu naiste esindatuse kohta ning teiseks tegu ei ole ALDE fraktsiooni kapriisiga, meie tõi, rääkisime neist muudatusettepanekutest sellepärast, et juulis võttis parlament vastu resolutsiooni, kus kohustati eraettevõtteid et naised ja mehed peavad olema võrdselt esindatud nende juhatustes ja me e, ei saa sellest mööda vaadata ning kui me nüüd selle artikli viime põhjendustesse punktidesse, siis see, e, selle e, soovituse jõudu palju, tunduvalt vähendab, kuid nagu ma juba ütlesin, ülejäänud kompromissmuudatusettepanekute osas me oleme nõus raportööriga. teiseks, nüüd, mis äh, äh, võttes arvesse, mida raportöör ise siin öelnud on, äh, on kolm muudatusettepanekut, mille osas siis noh, toetame muudatusettepanekut kolmsada kuuskümmend üks ja kaheksa ja see, sest see puudutab õigusloomelist tegevust ja meie leiame, et on olemas selliseid regionaalseid aspekte, mis peaksid olema, peaksid leidma käsitlemist ainult riiklikul ja kohalikul tasandil. me või võiks, peaks või peaks jätma sellised küsimused üldse jät-, otsustat-, Eh, otsustada ainult eh, pädevate võimuesindajate kätte. tegu on organisatoorse küsimusega ja pädevusküsimusega. kolmandaks eh, sooviksin öelda, et kavatseme teha suulise muudatusettepaneku, muudatusettepaneku sada viisteist selleks lisada siis sellele muudatusettepanekule sada kolmteist, mis puudutab näiteks laeva mis puudutab eh, nafta purimisplatvormidel eh, toimunud õnnetusi. ning lõpetuseks sooviksin öelda, et arvan, et me võiks, oleksime võinud olla pisut ambitsioonikumad ka siin Euroopa Parlamendis. leian, et eh, sõlmitud kokkulepe on võimaliku, võimalikust parim praegusel hetkel ning ühtlasi arvan, et me eh, peame tegema kõik selleks, et EMSA areneks eh, positiivselt, mitte ainult eh, toimunud katastroofide najal, nagu ta seda seni on teinud. peame tõsiselt arutama naftaplatvormide ja gaasiplatvormide küsimust, samuti piiriüleseid küsimusi, samuti samuti ka töötajate koolitusküsimusi, mul on väga hea, väga kahju sellest, et enamus fraktsioone ei ole nõus äh, Euroopa ehm, merendustöötajate kooli eh, loomist, see võiks olla siiski kasulik kõigile osapooltele ning eh, samuti ma leian, et peaks käsitlema eh, piraatlusküsimusi ja sooviksin öelda ühtlasi, et üldjoontes oleme rahul saavutatud kompromissiga. leian, et härra Reuter on teinud ära väga tubli töö loodetavasti tulevikus äh, saab ta rahulikult oma asju ajada ilma selle suure vastutuseta, mis ähm, meie parlament on talle ära määrinud. igatahes loodetavasti on see raport kõigile ähm, sobiv, sest meil on vaja toimivat Euroopa äh, mereturvaagentuuri. Äh, see on hea kõigi jaoks on hea, kui me ehitame üles Euroopa iseloomuga projekte, nagu seda EMSA kindlasti on. suur tänu ja härra Van Dalen ECR fraktsiooni nimel. härra esimees, ka mina tahaksin kõigepealt raportööri tänada selle avatud koostöö eest, mis meil viimastel kuudel on olnud ja tahaksin algatuseks öelda, et minu fraktsiooni jaoks on kriitiline see ähm, äh, kuidas EMSA-t nähakse ja millised peaksid olema tema ülesanded. meie leiame, et äh, EMSA ülesandeid veelgi laiendatakse, eriti selles osas, mis puudutab äh, Äh, offshore platvormide kontrolli muutmine, meie arvates on see piisavalt reguleeritud. meie leiame, et komisjoni ettepanek on kõige parem ja soovime seda toetada. siis tuleks küsida veel endalt, äh, mi-, kuidas seda kõike peaks äh, soolise võrdõiguslikkuse raames reguleerima, komisjoni ettepanekus pole mitte sõnagi selle kohta, nii et meie toetame komisjoni ettepanekut nüüd me toetame ühte kompromissettepanekut, see puudutab EMSA kaasamist meremeeste väljaõppe ja diplomeerimise, meremeeste väljaõppesse diplomeerimisse. seda ettepanekut me toetame, kuid ma leian, et rohkem EMSA ülesandeid ei peaks äh, laiendama, nii nagu mitmed äh, fraktsioonid seda soovivad. tahaksin südamlikult tänada ka härra De Reuterit, ma tunnen teda juba aastaid, soovin talle kõike head äh, järgnevateks aastateks suur tänu, härra Taylor Roheliste nimel um,. Much, um, and... suur tänu, härra esimees. suur tänu härra Fleckensteinile selle eest, et ta läbirääkimisi juhtis, läbirääkimisi variraportööride vahel ja ta tegi seda väga hästi. meil on väga hea meel näha, et Äh, siin on offshore ja naftaplatvormid äh, kaasatud. seda küsimust on lahendatud väga hästi, mõeldes just nendele keskkonnakaalutlustele, mida meie esindame ja mis meie jaoks on tähtsad. koordineerimise parandamine agentuuride ja erinevate projektide vahel on tõesti väga suureks sammuks edasi, eriti kui me üritame ennetada oma töö dubleerimist. just EMSA puhul mul oli väga hea meel, et siia on kaasatud ka offshore Äh, me teeksime lihtsalt lisanduse suulisele muudatusettepanekule number üks, see oli asi, mida variraportööride kohtumistel arutati. nimelt EMSA roll äh, äh, päästeabi pakkumisel, ma arvan, et äh, me teeme suulise muudatusettepaneku, me palume toetustele, nimelt et me paneksime siin abile juurde ka päästetööd. muidu olen nõus raportiga, kõik ei ole küll äh, roheliste jaoks just meeltmööda, kuid siin on näha koostöövaimu ja seda me soovime toetada. nii et suur tänu! suur tänu ja proua Maisner, palun! jah, suur tänu. oih, vabandust, ütleb härra esimees, härra Kohlitšek soovis ka sõna saada. aga härra Kohlitšek, äh, vabandust, ma ei näinud teid, ma ei näinud teid ka eelmise arutelu jooksul, aga see oli minu süü. Drobnej Ašjakov posadi. ma vabandan, ma olen pisike, istun siin tagapingis kõikidest kaugel ja erinevalt äh, oma kolleegidest mul ei ole eriti palju kogemusi merega, äh, ma olen natukene kanuuga sõitnud, aga see on ka kõik. see on pisut teine asi. nüüd, mis puudutab offshore äh, ehitisi avamerel, platvorme ja muud sellist, siis ma arvan, et tegu on väga tõsise küsimusega. EMSA võib oma töös võtta kasutusele mõningaid selliseid äh, aspekte, mida me mainisime ka, kui me, äh, kui me koostasime raportit äh, merel toimunud õnnetuste kohta, siin on ühiseid jooni, me peaksime sarnase lähenemise välja töötama. nüüd, mis puudutab koolitust ja meremeeste koolitust, isegi Tšehhi Vabariik, kus, millel ei ole merd, meil, neil on samuti olemas merekool ja selles äh, valdkonnas on üldse olemas kaheksateist kooli ja äh, siin on Tura komisjoni roll esmatähtis, see puudutab õppeprogrammi koordineerimist, diplomite tunnustamist ja nii edasi. nii et meil ei ole vaja hakata uuesti jalgratast leiutama, kõik on juba olemas ja seda juba pikemat aega. ning äh, sooviksin Eh, toetada koordineerimisjõupingutusi ning EMSA ja komisjon peaksid eh, pisut tõhusamat koostööd tegema töörakomisjoniga. see on väga oluline, eriti puudutab seda diplomide vastastikust tunnustamist ja nüüd proua Maist. jah, suur tänu, tahan lihtsalt mõned üksikud punktid tõstatada, sellepärast et väga palju õigeid asju on juba ära öeldud. esiteks, härra De Grandes Pascual äh, Euroopa rannavalve, see on äh, küsimus, millega, mille me tõstatasime juba merepoliitika raportis ja see on asi, mida parlament juba varem on soovinud, äh, see ei tähenda, et me selle koha oleksime saanud. see on tõesti asi, mille puhul me oleme komisjonile öelnud, et ta peaks selle üle järele mõtlema, me peaksime selle vastu võtma isegi siis, kui kõik liikmesriigid pole selle poolt ja ma arvan, et seda tuleks siin veel kord välja öelda teiseks äh, väljaõpe, me teame, et meremajanduses on väga tähtsad just tegevust äh, ähm, meremajanduses on väga tähtis see, et see kasvab ja on väga tähtis, et seal oleks ka tõesti äh, töökohad täidetud, seepärast on väga tähtis, et me midagi sarnast äh, nagu Erasmuse programm ka meremeeste jaoks looksime. ja tõesti, tegemist peaks olema programmiga, mis oleks mõeldud nii meestele kui naistele ja ma ei ütle seda mitte ainult sellepärast, et ma olen naine. ja härra Peter von Dahlen, see, et komisjon seda välja ei toonud, ei tähenda seda, et meie ei peaks seda mainima. meil on väga palju naissoost kapteneid, kes teevad väga head tööd ja sellepärast on väga tähtis ka see sooline võrdõiguslikkus ka EMSA puhul välja tuua. Need oleksid minu märkused, suur tänu! suur tänu ja nüüd komisjoni nimel härra Kalemitsas. härra Kalemitsas, äkki ootaksite, äkki proua Ayala Sender sooviks siiski veel ka sõna saada? proua Ayala. nii et kallid kolleegid, te võiksite. ma eh, ootasin, et kõik koordinaatorid ära räägiksid ja ma ei teadnud, et koordinaatoreid veel oli äh, need veel oli, kes sõna soovisid. ma ta-, sooviksin samuti tänada e, kolleeg e, Fleckensteini tema e, tubli raporti eest, sest meie kõigi eesmärk on tõhustada mere turvaagentuuri tööd. me pöörame sellele küsimusele väga tõsist tähelepanu. et on vaja ära hoida suuri katastroofe merel, mida äh, tunnistajaks me oleme Euroopas olnud äh, ning äh, üks äh, kriitilisematest momentide, iga, iga selle kriitilise momendiga meie, see agentuur ka parandab oma tööd. ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles proua Bilbao seoses ähm, ähm, tema tegevust võiks laiendada nafta ja gaasiplatvormide küsimusele, sest näiteks äh, Ehm, ehm, näiteks äh, tuulegeneraatoreid ehitatakse sama, samuti üha rohkem äh, avamerele ning äh, ka nende puhul tuleks ära hoida igasuguseid julgeolekuprobleeme. praegusel hetkel on muidugi just nimelt ähm, nafta- ja gaasiplatvormid kõige suuremad murelapsed. ma sooviksin esitada ka omapoolsed ettepanekud, et ära hoida probleemid, mis esinevad juba lennundussektoris, ehk siis on olemas konsultatiivkomisjon, E, selline konsultatiivkomisjon võiks e, rikastada ka EMSA tegevust e, ning nad oskaks paremini vastata näiteks, näiteks piirivalve küsimuste kohta ja mereturvalisuse kohta. see teeks ka nende tegevuse tähtavamaks, kui neil oleks konsultatiivorgan olemas. nii et mina leian, et selline nõukogu oleks väga positiivne ja see avaks agentuuri ka suuremale dialoogile avalikkusega ning Äh, sooviksin tänada äh, Reuterit äh, arutelusid, mis on vahel olnud sõbralikumad, teinekord vähe sõbralikud, kuid igatahes need arutelud on olnud alati väga viljakad, soovin teile edu tema töö tegemisel ning ja, ma sooviksin öelda ühesõnaga, et kõik need probleemid ja vaidlused, mis on toimunud e-, eelarvekomisjonis, on kõik alati positiivselt lõppenud. Thank you. Mr Kalimitsos. suur tänu, härra Kalimitsos, palun. suur tänu, härra esimees. vabandust, et ma jäin natukene hiljaks, aga me olime valimas järgmist äh, EMSA juhti, sest kahjuks härra, kes siiamaani on väga hästi oma tööd teinud, härra De Reuter otsustas natukene varem pensionipõlve pidama minna. see pole nüüd küll äh, vabandus, ütleb härra esimees, aga laseme teil seekord äh, läbi selle vabandusega. ka mina tahaksin raportööri ja varuraportööre tänada hästi tehtud töö eest. me oleme otse loomulikult äh, nende asjade poolt, mis puudutavad väljaõpet ja diplomeerimist ja kõiki neid kompromissettepanekuid, kompromissettepanekuid, mis on paika pandud. meil on mõned märkused ja üks kõhklus. esiteks härra Taylori punkt, nimelt et me lisaksime sinna päästeabi, ma arvan, et tegemist on tõesti väga operatiivse ülesandega rannavalve teeb seda juba nagunii kogu Euroopas ja ma arvan, et EMSA ei oleks võimeline oma vahenditega äh, seda ülesannet täitma mida EMSA aga teeb? nimelt äh, EMSA annab informatsiooni, vajalikku informatsiooni liikmesriikidele, mis on nendesse operatsioonidesse kaasatud. seesama kehtib ka Euroopa Liidu rannavalve kohta, tegemist on tõesti pikaajalise protsessiga, me peame liikuma edasi samm-sammult ja ma olen veendunud, et EMSA annab liikmesriikide rannavalvedele väga tähtsat informatsiooni selleks, et aidata rannavalvel oma ülesandeid täita. põhiline küsimus, mis meile kõhklusi valmistab, on nimelt needsamad offshore äh, platvormid, sest meie leiame, et need äh, muudatusettepanekud võivad minna kaugemale kui see, mis on, mis on meie praegused, äh, mis on meie EMSA praegune võime ja need ülesanded nagu riiklike hädaolukordade äh, strateegiate hindamine on asi, millega EMSA praegu hakkama ei saa. oleme seda maininud juba eelmisel korral ja me oleme teinud muudatusettepaneku, kus tuuakse välja Euroopa Liidu pädevused ja kui Euroopa Liidul on pädevus selles valdkonnas, siis EMSA võiks ka selle küsimusega tegeleda. jah, öeldakse, et äh, EMSA võiks küll ringi käia ja hinnata seda, mida liikmesriigid praegu teevad, eriti just äh, saastuse vastases võitluses, siis mulle tundub, et see ülesanne on võimatu. aga mida me saame teha, on see, et kui tõesti toimub looduskatastroof, saastatus, siis me peaksime kasutama neid vahendeid, mis meil on, pluss reguleerima ja koordineerima neid vahendeid, mis on liikmesriikidel selleks, et äh, probleemi lahendada. siis äh, sõltumatud kolmandad osapooled, äh, selle puhul ma arvan, et me peaksime vaatama, kuidas ja kas seda üldse on võimalik ellu viia, kui esmane vastutus on liikmesriikide käes, siis meil tuleb selle ülesandega tegeleda ja kui me soovime, et väljaspoolt keegi tuleks ja ütleks, et äh, jah, kontrollime, kas neid ülesandeid täidetakse korralikult, sest siis selle üle võiks järele mõelda. komisjoni ettepanek jällegi peaks siis äh, siis me peaksime jällegi kaasama selle Euroopa Komisjoni ettepaneku Euroopa Liidu pädevuste laiendamise kohta, kuid kui meil on sellised äh, katastroofid nagu see, mis toimus Mehhiko lahel, siis praegusel hetkel tõesti meil ei ole pädevusi, nii et äh, vaadakem, kas me saame selle sellesse paberisse sisse kirjutada, siis vaadata, kas äkki järgmisel äh, EMSA määruse ülevaatamisel võib-olla saaksime ka selle sisse viia, aga praegusel hetkel me tõesti saame lihtsalt üldiselt vaadata, aga meil ei ole esma seadusloomes kirjas seda, esmases seadusloomes kirjas seda, ähm, et see on meie pädevuses, siis kompromissettepanekud on meie arvates head ja me oleme üldiselt äh, äh, nõus sellega, mille raportöörid ja variraportöörid on välja töötanud, nii et suur tänu! jah, suur tänu! ja enne kui annan sõna uuesti raportöörile, härra de Reuter, kasutan nüüd ära oma positsiooni esimehena ja ütlen, et kui soovite paar sõna öelda, siis teil on nüüd sõna. Thank you, Chairman um,. I would suur tänu, ma kõigepealt äh, sooviksin tänada kõiki äh, transpordikomisjoni liikmed, kes äh, nii soojalt rääkisid EMSA-st ja tema lahkuvast juhatajast mul on väga hea meel selle üle, et me seni pole teid eriti, teile eriti pettumusi valmistanud. nüüd teiseks, need äh, parlamendipoolsed ettepanekud on väga olulised ja mul on väga hea meel selle üle, et äh, koolitusküsimused ning merendus, äh, elukutsetega, merenduselukutsed on nüüd oluline osa sellest arutelust, et keegi ei ole seni tahtnud seda küsimusega vähemalt äh, tegeleda, kõik äh, olid nõus, et midagi tegema peaks, kuid äh, samas keegi konkreetselt midagi teha ei tahtnud. nüüd, mis puudutab seda keerulist küsimust, milleks on siis naftaplatvormid, siis ma eelistan mitte väga pikalt siin teem-, sel teemal rääkida üks soovitus võib-olla muudatus, suulises muudatusettepanekus B viimases osas mainib eh, tekst eh, koordine-, eh, reostusreaktsiooni, reageerimistegevuse koordineerimist. minu meelest me, minu meelest me peaks lihtsalt rääkima sellest, et tuleb panustada äh, reostusvastase võitlusesse. Äh, EMSA-l on sellega sisuline äh, kokkulepe olemas. EMSA peab osutama omapoolse panuse selleks, et äh, naftareostust puhastada aidata. me teeme, koordineerime tegevust koha peal, võtame kasutusele kaitsemehhanismi, me teeme koostööd pädeva riigi mm, ametitega, see puudutab muidugi riiki, mis on kõige rohkem, mida kõige rohkem on mõjutatud. mis õigemini, mida õnnetus on tabanud, tegu on tähtsa küsimusega, et loomulikult on vaja küsi-, teada, kes koristustöödega tegeleb ja kes aktiivset panust osutab ja kuidas kõige paremini reostuse vastu võidelda. aitäh, suur tänu, härra Fleckenstein! härra Taylor, kas teil on küsimus? jah. ma äh, soovisin lihtsalt äh, päris kindel olla, et kolleeg sai õigesti aru seda suulist muudatusettepanekut, mille ma kavatsen esitada. nimelt äh, selle suulise muudatusettepaneku sisu ei puuduta kuidagi teadusuuringute küsimust vaid eh, see on eh, seotud eh, päästeküsimustega, nii et ma loodan, et see, sellest saadi õigesti aru. no Rashid, kas te soovite vastata In...? õnnetuseks äh, žargoonis äh, ots-, otsingud ja päästeküsimused äh, käivad käsikäes nii et nendega EMSA ei tegele, see päästeoperatsiooni oper-, ostimisoperatsiooni puhul on vaja ähm, erinevaid vahendeid kasutada, helikoptereid ja nii edasi. nii et äh, see tähendab siis seda, et äh, mis on vahendeid, äh, mille abil otsitakse. meil on olemas ähm, äh, vahendid läbi EAS-i äh,, teeme kõik selleks, et liikmesriike aidata, kuid öelda, et EMSA-l peaks olema helikopterid ja laevad selleks, et päästetööd teha, siis see ei ole meie e, ülesanne, kui tulevikus on olemas Euroopa e, piirivalve ja päästeüksus, siis võime me seda teha, kuid praegusel hetkel oleme sellest igatahes väga kaugel, aitäh, suur tänu, härra Fleckenstein, palun. härra äh, esimees, ma teen lühidalt jah, loomulikult eh, ma juba ütlesin, kompromissid ei hõlma kõike, eh, aga me ei peaks oma saavutusi ka vähendama. Eh, kui me räägime avamererajatistest, ennetamisest, Euroopa piirideta meretranspordiruumist, piraatlus, koolitus, vabandust ma peaksin veel tagasi tulema selle juurde, mis kõik võiks juhtuda, aga tegelikult on meil äh, tõepoolest tegemist äh, äh, teemadega, mida me oleme käsitlenud vastavalt komisjoni ja liikmesriikide soovile. kui ma nüüd kedagi segan, siis ma võin ka järele jätta. aitäh. sai. <laughs> ja. Ik stop er nou mee omdat jullie zitten te praten. Also nochmal vielen Dank an die Berichterstatter, an die raport soovin tänada kõiki, kes on teinud oma tööd ning ka prouasid komisjonis. meil on tõepoolest vaja nüüd muutuda konkreetsemaks, seetõttu ma annaksin õiguse ka proua Bilbaole vähemalt, mis puudutab äh, kolmekümne seitsmendat punkti. sellesse arutelusse mina küll sekkuda ei taha, ütleb härra esimees. hääletus toimub homme ja täiskogule jõuab see raport novembrikuus. ja otse loomulikult, kui olete nõus siis raportööril on võimalus esimesel lugemisel kokkuleppele jõuda ja kui vaja, siis koordinaatorid tulevad veel kokku ja jätkavad täiesti tavalise menetlusega, nii suur tänu selle eest ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, milleks on härra Marinescu raport, see puudutab Euroopa Liidu konkurentsipoliitika aastaaruannet ja aasta ja arvamuse koostajaks ongi siis härra Marinescu, palun. suur tänu tahaksin tänada komisjoni nurk jälle lobiseb. härra Marinescu, palun. suur tänu, härra esimees, ma sooviksin tänada kolleege, kes esitasid omapoolsed muudatusettepanekud. ma arvan, et väga paljudel on tõsine lisandväärtus äh, sellele arvamusele. nüüd, mis puudutab raudteetransporti, siis ma esitasin kompromissi, mis ka vastu võeti. ja mis puudutab üldset äh, raudteevõrgustiku turu liberaliseerimist ja nii edasi, me räägime siin ka äh, teenuse kvaliteedist ning äh, sotsiaalsete normide Ehm, äh, kasutusele võtmist tööandjate poolt. mis puudutab nüüd lennutransporti, siis esitati äh, muudatusettepanekud, mis äh, mainivad reisijate õigusi, võimalik, kiired võimal-, õigust võimalikult kiiresti esitada kaebuseid, samuti reisijate õigus lennukisse minna võttes kaasa lennujaamades ostetud äh, tooteid, kaupu ja äh, samuti ka äh, ja samuti ka odavlennufirmade küsimust ja ühtset Euroopa taevast. reisijate õigused on meie meelest väga oluline küsimus. me mainime ka vajadust harmoneerida äh, Euroopa klassifitseerimise tegevust, eriti turismi valdkonnas, samuti ka kolmandat eh, postidirektiivi vastuvõtmist. ja samuti me rääkisime vajadusest eh, teha kõik selleks, et konkurents ei tooks kaasa sotsiaalset dumpingut nii et eh, seda ma soovisingi öelda, sooviksin tänada kolleege nende panuse eest, aitäh! suur tänu, härra Marinescu, härra Alcadreu, palun! Uh, suur tänu, härra esimees, teen hästi lühidalt, eh, üleüldiselt oleme me nõus selle arvamusega, mille kolleeg Marinescu on koostanud, kuid lubage, et ma hästi lühidalt siiski avaldaksin oma hämmeldust selle kompromissettepaneku üle. ma tean, et raportöör tegi jõupingutusi selleks, et äh, terve hulk muudatusettepanekuid ühte punkti sisse kirjutada, kuid meie arvamusi pole arvestatud selle kompromissi koostamisel. meil oleks olnud väga hea meel, et need, kes tegid muudatusettepanekuid ja kelle muudatusettepanekud kompromissettepanekuks äh, kokku kirjutati, oleksid saanud informatsiooni selle kohta ja et nad oleksid saanud teha siis ka ettepanekuid selle kompromissettepaneku kohta ja võimalike muudatuste kohta. nii nagu see siin praegusel hetkel on kirjas, jah, kompromissis A on tõesti päris häid asju kirjas, kuid näiteks minu muudatusettepanekus oli veel kirjas, et äh, ka avaliku teenuse kohustus mängib väga tähtsat rolli. kui me räägime konkurentsist ja konkurentsivõime hindamisest, siis ei saa me ju rääkida mitte ainult turust ja sellest, kuidas turg toimib, vaid me peaksime panema paika ka selle, mis on meie põhieesmärk, nimelt see, et me soovime häid teenuseid äh, lõpptarbija jaoks, kes siis praegusel hetkel on Euroopa Liidu raudteesektor nii et tõesti, ma arvan, et võib-olla oleks võimalik äh, veel äh, midagi sinna juurde lisada ja mul oleks väga hea meel, et tulevikus äh, võetakse ühendust nende inimestega, kelle ettepanekutest tehakse kompromissettepanek. suur tänu, härra esimees, ka meie soovime tänada härra Marineskut Äh, selle töö eest, mis ta on ära teinud. ka ALDE fraktsiooni nimel on mul tehtud terve rida muudatusettepanekuid, mis kõik puudutavad turu avamist Euroopas äh, erinevatele transpordiliikidele. mul on väga hea meel, et äh, raportöör toetas minu muudatusettepanekuid seepärast tahaksin küsida ainult ühe küsimuse, mis puudutab äh, riigiabi, mitte ainult otsest äh, riigiabi, vaid ka kaudset riigiabi. seal tuleks paika panna see, kus on tõkked ja barjäärid. ja siis äh, kolleeg, nagu ka kolleeg Tremosa, leian ka mina, et me tõesti raudteesektori asi tuleb üle vaadata, peale selle on väga tähtis ka läbipaistvus ning tahan avaldada oma pettumust kabotaaži osas, siin oleks ka vaja tõesti muudatusettepanekuid teha ja põhimõtteliselt me oleme nõus nende kompromissettepanekutega, mis tehti, aga tulevikus peaks tõesti mõtlema, kuidas neid kompromissettepanekuid välja töötatakse, muidu mul probleeme ei ole. suur tänu ja härra Kraamer, palun järgmisena. Äh, jah, aitäh raportöörile ja variraportööridele. ma leiab, et oleks väga hea, kui siin veel äh, eraldi mainitaks äh, avalike teenuste pakkumist, see on väga oluline. nüüd me olemegi äh, jõudnud härra Rikee küsimuse juurde, muudatusettepanek viisteist, me kõik olime ühel meelel selles, et reguleerimisasutus peab olema sõltumatum ja nüüd tahetakse seda maha kriipsutada, ma ei saa sellest aru, ma ei saa sellest üldse aru. muudatusettepanek viisteist ju seda nõuab. loomulikult me toetame härra Bachi, mis puudutab äh, Prantsusmaa äh, poolset äh, välismaiste veoettevõtjate maksustamist see puudutab ka teatud jaamade avamise, näiteks Milanos, kuhu kõik vedajad ei tohi äh, siseneda, äh, mis puudutab piirkondlikke lennujaamasid, siis ka siin äh, tehakse trikke, püütakse kõrvale hiilida eeskirjadest ja võltsitakse andmeid, mis puudutab näiteks piletite arvu ja loomulikult äh, niisuguseid kaudse, kaudselt äh, toetuste äh, väljapetmist me ei saa soosida. me peame või me peame vältima niisuguste trikkide kasutamist me oleme saavutanud reisijate õiguste reguleerimise, kuivõrd edukalt, see on teine küsimus. meil ei ole siin praegu tagatud kõiki õigusi, näiteks mis puudutab hilinemisi, raudteel lennukite hilinemisi, mida me tõepoolest vajame, on vahe kohus, mis on kursis kõikide äh, vastavate küsimustega, kuhu poole saab äh, tarbija küsida, äh, tarbija pöörduda, kuhu tarbija saab esitada oma kaebused ja praegu on olukord selline, et tarbija peab ootama oma probleemidele lahendust aastaid. see tähendab, et seadused tegelikult ei leia rakendamist ning inimesed on pettunud. see oli minu poolt kõik, aitäh. Mr. Kolicek härra Kolitšik. Eh, suur tänu, härra esimees, ma leian, et eh, tegu on väga huvitava raportiga. see, mida ütles meie kolleeg Kraamer, eh, näitab väga hästi, et meil puuduvad seosed erinevate raportite vahel, kas tõlkimisega on probleeme Eh, transpordi jaoks on kõige olulisem see, et ühtegi transpordiliiki ei tohi välja jätta ning, eh, ning eh, kaitse me peame ka sotsiaalsed kulud lisama Äh, nagu me seda tegime esimese raudteepaketi puhul ning selle äh, raporti puhul te leidsite, et äh, sotsiaalsed kulud tuleb kaasata igasugustest transpordist, transpordiliikidest rääkimisest. on oluline, kui te soovite kui te räägite ükskõik millisest transpordiliigukist, tuleb kindlasti igasuguse tegevuse sotsiaalsed tagamaad arvesse võtta. härra Riiki. suur tänu, ma räägin väga lühidalt, kõigepealt sooviksin tänada raportööri ning öelda, et see sooviksin öelda, et transpordiküsimused on väga hästi, head käsitlust saanud ning sooviksin öelda härra Kramerile, et äh, muudatusettepanekud tuleb hakata lugema numbrist ühest, mitte numbrist viisteist või viis, mille samuti mina esitasin, meil on ähm, vaja ähm, riiklikke reguleerijad, kes koordineeriks samas oma tegevust ka Euroopa tasandil ja mm, selle, selle ameti sisseviimine on väga oluline, enne kui me liberaliseerimisest räägime Eh, ning eh, ma sooviksin viieteistkümnest välja jätta see, mis on kõige nõrgem, ma panin eh, oma muudatusettepanekutesse oma need mõtted sisse ja minu muudatusettepanek oli number viis, suur tänu. kas keegi soovib veel sõna? kui ei soovi, kas an-, sooviksin anda sõna proua Bronsile komisjonist. suur tänu, raportöör komisjonil ei ole eriti kommentaare selle raporti kohta praegusel äh, hetkel. suur tänu. ja nüüd saab sõna härra Marinescu. Mulțumesc e, e, încă o dată, doar să-i răspund domnului El Cadraui. E, compromisul a fost construit cu consultarea tuturor colegilor care au depus amendamente la respectivul paragraf. Compromis me koostati pärast seda, kui muudatusettepanekud olid teiste käest juba saabunud, Al-Hadraui ütles, et ta ei soovi selles kompromissis osaleda, kuigi kompromiss mainib eh, teenuste kvaliteete, mis on seotud vajalike sotsiaalsete tagatistega eh, töötajate jaoks. tõsi on see, et kogu seda teksti ei ole kompromissi kaasatud, sellest äh, Äh, siiski osa on äh, ära toodud, aitäh. okei okay.. suur tänu, me kihutame ülikiiresti edasi, homme hääletame ning täiskogul toimub hääletus. Äh, Egonis, vabandust, toimub hääletus kahekümne teisel novembril ning täiskogus toimub hääletus siis pärast seda proua Littenberg äh, on teel siia, nii et äh, praegu toimub meil väike kümneminutine äh, paus, nii et tulgem siis tagasi kümne minuti pärast ja arutelu jätkub.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 So, as you all saw, Mrs Lichtenberger nii, härra Lichtenberger tuli siia jooksuga sisse, nagu oleks olümpiavõitja nii et kui võime hakata nüüd jätkama, jah, me oleme tõesti natukene oma aega vast ees, seepärast tegime selle pausi, kuid tuleksime nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, broneeringuinfo kasutamine, arvamus äh, ja muudatus, arvamuse muudatusettepanekute läbivaatamine ning proua Lichtenberger. jah, suur tänu, ma vabandan kõigepealt, et jäin hiljaks, aga meil oli hääletus äh, õiguskomisjonis äh, seekord äh, on juhtunud nii, et äh, täpselt samal ajal on päevakorral mõlemas komisjonis minu raportid. kõigepealt tahaksin tänada kõiki, kes äh, tegid muudatusettepanekuid sellele arvamusele, neid oli kokku üle kahesaja. see tähendab seda, et see küsimus on meie jaoks tähtis. ning see tõestab ka selle küsimuse tähtsust et, et selles valdkonnas, mis asub transpordi ja kuritegevuse või terrorismivastase võitluse vahel ja ka andmekaitse ning äh, turvalisuse vahel, et selles ka midagi toimub. me saime väga palju teadmisi äh, sisse kirjutada juba eelmise perioodi äh, ajal äh, välja töötatud dokumentidest me tõesti siin äh, kasutasime lennufirmade ja arvuti, arvutiseeritud äh, broneerimissüsteemide infost sisse kirjutada. eelmise nä-, eelmisel korral Strasbourgis ei olnud mul võimalik variraportööride kohtumist kokku kutsuda, sellepärast et seal oli täiskogul äh, just äh, kehaskännerite küsimus äh, käimas ja peale selle ei olnud ka tõlget kõikidesse keeltesse veel olemas seepärast tahaksin tulla nüüd mõningate punktide juurde, mida kolleegid tõstatasid ja tahan kindlasti veel kõikide muudatusettepanekute tegijatega kohtuda ja variraportööride kohtumise korraldada selleks, et me saaksime selle asja siiski tõsiselt nüüd läbi vaadata. kuna me ei pea nii kiiresti hääletama, sellepärast et Kodanikuvabaduste komisjon on oma tööga palju rohkem maha jäänud kui meie. muudatusettepanek arutelud on keskendunud kõige tähtsamate küsimuste ümber, mida me ka kohe alguses arutasime ja ma üritan mõningad neist äh, välja tuua. esiteks küsimus selle kohta, kas terrorismivastase võitluse kõrval peaks äh, olema ka selline äh, definitsioon sees nagu rasked kuriteod, selle kohta tehti väga palju muudatusettepanekuid, seal oli väga palju erinevaid nüansse, kuid üldiselt oli kandvaks mõtteks see, et meil tuleb äh, seadusandlik ehk siis õiguslik järjekindlus tagada, sellepärast et me peame ju hoolitsema nende eest, kellele see õigus kehtib ja tahaksin veel kord muudatusettepanekute tegijatega maha istuda, sellepärast et just sellistes äh, olukordades, kus on tegemist raskete või väga raskete kuritegudega, on rakendamine ja tõlgendamine erinevates liikmesriikides väga erinev. ja seepärast võib juhtuda, et see asi läheb käest ära. raskeks kuriteoks on mõnes liikmesriigis juba petmine öö, äh, ja ja tegemist on kuritegudega, mis kuidagi ei äh, kujuta ohtusid äh, lennuliiklusele. ma arvan, et ka kogu selle üldise arutelu puhul ja see oleks ka üks minu järeldus nendest muudatusettepanekutest, mis ma sain, ei tohiks me ära unustada seda, et tegemist ei ole mitte ainult äh, reisijate info käsitsemisega, millega on võimalik äh, kuritegusid sooritada, on juriidiline koostöö, on vastastikuse abi palumine põhjendatud juhtumitel, see kõik on võimalik ja seda kõike peaks, see kõik peaks juba ammu toimima. nii et me peaksime olema ettevaatlikud, et me ei juhtuks seda, et kui me ütleme, et kui me terrorismivastases võitluses piiranguid äh, ette võtame, siis automaatselt avaksime me ukse ka teistele kuritegudele. see ei ole nii, sellepärast et äh, see tavaline kuritegude vastane võitlus äh, toimub ju alati ka juriidilise koostöö raames ja erinevate üksikasjade uurimine toimub ju nagunii, nii et äh, ja ka lennuettevõtted tõesti kontrollivad oma informatsiooni. tahtsin seda lihtsalt veel selgituseks välja öelda ma arvan, et me ei peaks mitte ainult äh, uue definitsiooni sisse viima, vaid hoolitsema selle eest, et me jääksime juba olemasolevate definitsioonide juurde ja töötaksime nende kallal edasi, sest vastasel kollal äh, järjekordselt me loome õiguslikkuse järjekindluse rikkumise ja tekitame sellega probleeme ka liikmesriikidele. see oli see punkt väga palju muudatusettepanekuid tehti nagu ka teiste ettepanekute puhul tahan jällegi istuda maha muudatusettepanekute tegijatega. siis see küsimus, mis puudutas äh, tõukemeetodit ja lükkamismeetodit ehk push and pull. ja meie ütleme, et meie siin Euroopas tõukame ehk push ime ja see tõmbamine ja tõukamine ei peaks olema samalväärsed, ehk et keegi ise toob, otsib välja äh, andmed äh, broneerimissüsteemidest ja see oleks midagi, mis oleks Euroopa õigusruumis siiski võõrastav. ja suurem osa muudatusettepanekutest läheb ka selles suunas, et me kasutaksime tõukemeetodit on probleeme seal, kus öeldakse, et mõned äh, lennuettevõtted võivad seda teha, mõned broneerimissüsteemid ei ka ja seepärast me peaksime natukene veel ootama. ma arvan, et me peaksime tõesti jääma siin väga selgesõnaliseks, selleks, et me ei kasutaks erinevaid õiguslikke standardeid äh, Euroopa Liidu raames siin on tegemist ka selle küsimusega, et mis saab lennundusettevõttega, mis ei anna andmeid edasi. kolleeg Rige tegi väga huvitava muudatusettepaneku, kus öeldakse, et karistused peaksid olema piiratud ajaga ja et ei võetaks litsentsi ära näiteks sellepärast, et tehnilise probleemi tõttu ei olnud võimalik andmeid õigeaegselt edastada. nii et ka siin on veel tõesti veel teatud äh, suuri probleeme ja küsimusi, mille kohta tegid väga paljud muudatusettepanekuid. siis on üks suur plokk muudatusettepanekuid, mis kõik käsitlevad äh, lisaküsimist ja seda, et millised andmed siis lisas peaksid olema ka siin tahaksin kahe põhilise muudatusettepaneku tegijaga veel seda asja arutada, selleks et jõuda kompromissettepanekuni, millega oleks võimalik ära hoida siis üheksakümne seitsme erineva hääletuse mahapidamine, nii et ma tõesti üritan ka seda kõike veel kuidagi äh, gruppidesse koondada suure tõenäosusega muudatusettepanekute tegijad tahavad üksikasjadesse veel süveneda, sellepärast ma rohkem ei räägiks, vaid ootaksin ära teie kommentaarid ja küsimused. nagu öeldud, tahan esiteks veel korraldada variraportööride kohtumise, teiseks äh, rääkida muudatusettepaneku tegijatega, kes võib-olla alati ei ole siin komisjonis või mitte praegu ei ole kohal, selleks et nendega neid küsimusi arutada. suur tänu, suur tänu järgmisena härra De Grandes Pascal Rahvapartei nimel suur tänu, härra esimees. Euroopa eh, Liitu ühendab, ühendavad väärtused, solidaarsus, inimväärikuse kaitse, inimõiguste kaitse ja põhiõiguste kaitse ning eh, põhimõtted, eh, kõige olulisemad põhimõtted on demokraatia ja õigusriigi kaitse. terrorism on üks nende põhimõtete kõige rängemaid rikkujaid, sellega seoses me, me, see, mida me mõtleme siin või arutame praegu siin komisjonis, võib aidata terrorismi vastu võidelda ja ka teiste probleemide vastu võidelda, mis puudutavad kõigi liikmesriiki. nüüd, mis puudutab ähm, reisijate ähm, äh, kontrolli nagu API, SES äh, või US, e äh, selles osas peab ütlema, et röntgeni kiired annavad meile rohkem informatsiooni kui, kui teised vahendid ei ole sugugi haruldane, et libekomisjon ja transpordikomisjon lähevad vaidlema ähm, äh, reisijate õiguste küsimustes, see on muidugi arusaadav, kuid ma arvan, et me peaksime siiski mõtlema selle peale, et äh, praegusel hetkel raport, põhiraport ei ole meie tehtud ning äh, meil oleks vaja lihtsalt esitada arvamus selle raporti kohta, nii et me peaksime mõtleme nüüd selle peale, kas me tegeleme kõigi nende küsimustega või äh, jätame need küsimused rahule, mis transpordi küsim-, transpordikomisjoni otseselt ei puuduta. ning äh, nüüd, mis puudutab äh, transpordikomisjoni otsest pädevust, siis meil ei ole eriti suuri probleeme proua raportööriga. kuid proua Lichtenberger piirab direktiivi rakendusala vägagi Äh, vägagi põhjalikult, nii et ei muut-, see ei oma suurt lisandväärtust näiteks terrorismivastase võitluse raames nii ma ei ole kõigi tema muudatusettepanekutega sugugi nõus, kui eh, raportöör eh, näiteks artiklit kakskümmend üheksa osas võtab vastu muudatusettepanekuid ja soovitusi, siis eh, me, me oleme valmis teda toetama. meil on vaja garantiisid muuda-, reisijate garantii, reisijate turvalisuse garanteerimiseks. see puudutab eriti ka lennundusfirmasid ja turismifirmasid sest äh, need küsimused äh, on need, millega meie komisjon tegeleb. ma võtsin arvesse siin oma äh, fraktsiooni poliitikute ettepanekuid. ühesõnaga, siin on tege-, tegu selliste küsimustega, mis puudutavad lennundusettevõtteid ja see puudutab siis reisijate infot Eh, lennukompaniidel ei tohiks olla piiramatuid õigusi, me ei, ei eh, eh, tohiks piirata näiteks andmete edastamiseks piiranguid. me oleme saanud siin erinevaid muudatusettepanekuid raporti käest ja selge on see, et PNR on väga keeruline küsimus. mina kui komisjoni, libekomisjoni liige kavatsen esitada väga palju erinevaid muudatusettepanekuid ja ma sooviksin raport, soovitaksin raportöörile, et selles ja ka teistes küsimustes võiks meil olla võimalus kohtuda. me ei ole seda seni tahtnud äh, teha mitte raportööri seetõttu küll. meil oleks vaja ühesõnaga kohtuda ja peaksime mõtlema siis selle peale, milliste küsimustega me täpsemalt äh, tegelema hakkame, millised äh, komisjonid, millised küsimused on meie komisjoni pädevuses, millised mitte. eriti peaks äh, see, see puudutama just nimelt transpordikomisjoni pädevusi. loomulikult kõigil on õigus arvamust omanda, kuid meie jaoks on, me, meid tahetakse siiski midagi muud ja ma äh, sooviksin öelda, et me soovime siiski äh, raportööri aidata, mitte tema vastu tegutseda ja kinnitan, et äh, ta võib loota meie igakülgsele abile, me jälgime tähelepanelikult temapoolseid ettepanekuid ja nüüd, mis puudutab kõike muud, siis me peaks vähemalt suutma otsustada, et mida me kavatseme teha, kas valgume laiali või esitame ühe konkreetse ettepaneku, et proua Tsikau, palun suur tänu teile. ma sooviksin öelda, et ma tahaksin tänada proua Lichtenbergerit, ta on teinud ära väga tubli töö ja ma e, arvan, et me võiksime jõuda e, e, kompromissini, mis rahuldab suurt enamust. esitasin muudatusettepanekud äh, Ehm, mis äh, palusid, et PMR-i poolt edastatud andmed tegeleksid ainult terroristlik, terrorismiohu väljaselgitamisega ning äh, samuti ka juurdlustöö läbiviimist. meil äh, oleks vaja selle abil välja selgitada Ähm, terroriste juurdlusi läbi viia ning kohtu-uurimist läbi viia. ma äh, paluksin, et andmete säilitusaeg äh, ähm, oleks äh, piiratud kuuest, kuust kahe aastani eesmärgiga kinni pidada telekommunikatsioonidirektiivi nõudmisi. kuid on kolm riiki, mille põhiseaduskohus äh, on äh, direktiivi sätted kuulutanud äh, põhiseaduse vastaseks ning ma oleks nõus, ma toetaksin siis sellist muudatusettepanekut, mis vähendaks andmesäilitusaega veelgi. esitasin muudatusettepaneku ka andmete konfidentsiaalsuse kohta ning samuti reisijate õiguse kohta mm, parandada või kustutada andmeid. ma arvan, et kõik äh, küsimused, mis puudutavad kahjunõudeid äh, ja äh, kohtukaebusi, oleks lähemat tähelepanu. ma toetan härra Petra Kamenverdi muudatusettepanekuid, Karandas Paskali ettepanekuid, toetan kõiki neid kolleege, kes mainivad seda, et asendamatud tähtsad andmed äh, Ehm, eh, peaks olema edastatud, kuid ainult need andmed. ja nüüd, mis puudutab muudatusettepanekut sada kuuskümmend kolm, siis üritasin aluseks võtta et kahe aasta jooksul peaks liikmesriigid kindlaks tegema et, et kolmkümmend protsenti PNR andmetest oleks kogutud ning eh, saja protsendi, vabandust, kustutatud ja sajaprotsendiliselt eh, peaks olema nad kustutatud nelja aasta jooksul. leian, et äh, see äh, küsimus vajab põhjalikult, äh, põhjalikku arutelu, PNR andmed ei tohiks äh, kaubanduslike äh, eesmärkidel kasutust leida, meil on vaja väga rangeid turvanõudmeid nende andmete kasutamise ja edastamise kohta. leian ühtlasi, et on väga oluline kas ähm, ühest küljest keelata PNR andmete edastamist kolmandatele riikidele, neid tuleb analüüsida äh, ainult Euroopa Liidul selleks, et olla kindel, et Euroopa andmekaitseseadusi täidetakse. kui need andmed tuleb edastada kolmandatele riikidele, siis tuleks seda teha äh, ainult äh, äh, ainult alla kirjutanud riikidele vastu võetud nõudmisi täites ning mis puudutab eh, artiklit neli lõige ehm, kaks punkt üks, ma leian, et direktiiv või ei äh, tohiks rakendada Euroopa siseste lendude puhul, me toetame lennureisijate turvalisuse kaitsmist, leiame, et selliste sätete kasutamine, ehm, kasutusele võtmine on võimalik ainult tõsiste kuritegude ärahoidmiseks, me ei tohiks reisijate õigusi eh, sellele kõigele ohvriks tuua, härra Schmidt, palun. Thank you very much. ja suur tänu. kas sain ikka mina sõna, küsib härra Schmidt mina tahaksin tänada raportööri proua Lichtenbergerit, ma leian, et tegemist on väga hea raportiga, eriti mulle meeldib see lähenemine. ma arvan, et me kõik siin kojas oleme pühendunud terrorismivastasele võitlusele. ma ei usu, et keegi vaidleks mulle selles küsimuses vastu. aga ma arvan ka, et äh, meetmed, mis me oleme viimase kümne aasta jooksul vastu võtnud, nende puhul me oleme teinud vigu ja me peame neid vigu tunnistama. pärast äh, üheteistkümnenda septembri terrorirünnakuid valitses paanika, mitte ainult USA-s, vaid ka Euroopas ja mina toetasin kõiki neid meetmeid. mul tuleb tunnistada, et jah, toetasin neid, kuid nüüd tagantjärele tuleb tunnistada, et mõned ettepanekud öö, olid tingitud ainult sellest paanikast, milles me olime. nii et seepärast ütlengi, et mulle meeldib see lähenemine, mis proua Lichtenbergi raportis on. aga meil on siiski mõningaid kahtlasi, et osad on üldisemad ehk kogu ALDE fraktsiooni äh, kõhklused, teised on võib-olla pigem siuksed natsionalistlikud ehk et riiklikest huvist tulenevad, kas ma võin kasutada sõna natsionalistlik siin, äh, tohin? jah, äh, London äh, on siin minuga ühenduses, ütleb jah, nii, esiteks kuritegude kataloog, jah, ma saan aru teie põhimõtetest, aga kui te kustutate sealt kõik ära, siis ma arvan, et see muudetuks, muudaks selle öö, äh, seadusloomelise projekti täiesti hambutuks minu äh, riik soovib, et äh, rasked kuriteod äh, ja terrorism oleksid kaasatud. me võime narkootikumide salaveo vastu võidelda. isegi siis, kui me seda siin võib-olla kuidagi ei kitsenda, aga terrorismi vastu tuleb võidelda ja seepärast tuleb meil siin kompromissile jõuda ma arvan, et väga tähtis on ka öelda, et see komisjoni ettepanek on palju parem võrreldes selle vana ettepanekuga. nii et see arvestab palju rohkem äh, riikide suveräänsusega ja sellega ja tegelikult enamus siin kojas on sellega nõus. ja siis nüüd need äh, tähtajad. nimelt, kui kaua tuleb andmeid säilitada ma tõesti ei tea, mida öelda, sest äh, meil on siin väga palju erinevaid võimalusi. me kontrollime väga põhjalikult, kui te tulete kompromissettepanekutega välja ma arvan, et ma võiksin isegi rahule jääda sellega, äh, mis siin arvamuses on kirjas, et õiguskomisjon äh, otsustab selle, ma tean, et ma võib-olla peaks seda siin kõva häälega välja ütlema, aga ma olen liberaal ja seetõttu tuleb mingi kuldne kesktee leida. siis nüüd kas lükata või tõmmata, ma arvan, et äh, tõukamine on just see, mida peaksime kasutama, sellepärast et muidu meil ei ole võimalik terviklikkust säilitada ja informatsioon võib välja lekkida ja see nüüd küll ei saa olla meie eesmärgiks. siis nüüd ähm, see broneeringu info kasutamine, ma tean, et äh, mõned riigid tahtsid, et see oleks Euroopa tasandil üldine broneeringu info, äh, aga mul on väga hea meel, et see keskendub siiski ainult Euroopa Liidule siis ma arvan aga, et transiitliikumist äh, ei tuleks kaasata siia, see on minu arvates väga imelik, kui me selle kaasame. ja ma loodan, et me võime tõesti piirduda siin ainult Euroopaga. Need on ähm, meie kõige suuremad äh, kõhklused, meil on ka muudatusettepanekuid ja kõhklusi, mis muudutavad lisa jah, ma arvan, et olete nõus, et mõned äh, liberaalid äh, näited võib-olla tuleks välja jätta, jah, võib-olla tõesti, aga mitte alati, sest äh, ma arvan, et meie muudatusettepanekutega mittearvestamine võib-olla ei oleks kõige paslikum. ja nüüd lõpetuseks, härra esimees. mulle meeldib selle raporti lähenemine meil võttis kümme aastat aega, et selleni jõuda, aga nüüd me oleme sinna jõudnud. suur tänu, härra Praakpõlv, palun. suur tänu, härra esimees, nagu eelnev kõneleja tahaksin ka mina öelda, et äh, üleüldiselt ma olen sellega nõus, mis proua Lichtenbergi arvamuses on kirjas. on terve hulk äh, küsimusi, mis puudutavad äh, ei puuduta küll otseselt arvamust, kuid me peaksime tõstatama ka üldiseid küsimusi. esiteks, igasugune broneeringu infosüsteem peaks olema tegelikult osa meetmetest, mida me kasutame terrorismivastases võitluses. meil on ju tegelikult juba teatud andmed, mida säilitame, nagu näiteks äh, IP serverite alane info, meil on terve rida teenuseid, mida kasutatakse just terrorismivastases võitluses, nii et tegemist on selliste üldiste märkustega. nüüd aga tulles broneeringu infosüsteemide juurde, siis äh, olen selle küsimusega tegelenud nii transpordikomisjonis kui ka varem kodanikuvabaduste komisjonis. ma arvan, et seal on kolm punkti, millele keskenduda, eriti kui me vaatame muudatusettepanekuid. esiteks jah, me teame põhimõtteliselt, kuidas defineerida terrorismi, kuid mis on raske kuritegu? see on tõesti raske küsimus, kuidas defineerida rasket äh, kuritegu? ükskõik, millisele kokkuleppele me nüüd ka ei jõuaks või milline oleks kompromiss, mulle ei meeldiks äh, kui me teeme sama vea, mille me tegime siis, kui me Euroopa vahistamisvääruse välja töötasime, sest see oli mõeldud äh, raskete kuritegude jaoks ja, ja hiljem hakati seda kasutama tõesti ka kõige pisemate varguste puhul, nii et äh, ma arvan, et me peaksime siin olema väga ettevaatlikud ja kompromissettepaneku puhul see peaks olema väga spetsiifiline ja piiratud. teiseks äh, mis puudutab neid äh, piiramisi, siis tõesti, ma arvan, et äh, siin tuleb mõelda ka kolmandate riikide peale ja selle peale, kas nemad ka seda kasutavad. tegemist oli Euroopa broneeringu infosüsteemiga, jah, tõesti on Euroopa broneeringu infosüsteemiga, kuid me ei saa seda vaadata isoleeritult teistest äh, riikidest ja lepingutest, mis on sõlmitud teiste riikidega. ja mulle valmistab muret see, et esiteks äh, kuidas me seda informatsiooni levitamist siin üldse paika paneme, kellele seda antakse ja kuidas ja üldse, kuidas kin-, kindlustada seda, et agentuurid, mis saavad selle informatsiooni, ei kasuta seda ka teisteks puhkudeks, näiteks äh, USA puhul, kui me räägime USA lepingust, siis tõesti USA näiteks küsis, kas me võiksime selle informatsiooni ka Maksuametile edasi anda aga me ju ei soovi seda, me soovime siiski võidelda siin ja kasutada seda süsteemi rahvusvahelise terrorismi vastasel võitlusel. siis nüüd need kaitseklauslid, no nagu proua Lichtenberg, kes ütles, ka sellest on veel väga palju vaja rääkida eriti mis puudutab äh, andmete säilitamise pikkust, jah, ma tean, et siin on väga palju erinevaid arvamusi, kuid äh, siin on väga tähtis see, et siin on kaks äh, fraasi, kus räägitakse andmete anonüümiseerimisest ja teisest andmete lahtisidumisest isikutest. aga see tähendab ju ühte ja sama asja juurde minekut, mulle tundub, et mitte alati, nii et me tõesti peaksime olema väga ettevaatlikud, kui vaatame, mis sõnastust me kasutame, nii et see on ka jällegi küsimus, mille üle tuleks veel rääkida, nii nagu ka sellest tõukamise ja lükkamise meetodist nagu ma eelnevalt ütlesin, me ei saa seda vaadata isoleeritult teistest lepingutest, me peame tõesti vaatama, kuidas see süsteem ähm, äh, sobitub sellesse, mis on juba vastu võetud või mida kavatsetakse vastu võtta või sõlmida. ja Kanada delegatsiooni esimehena olen ma väga palju tegelenud nende äh, lepingutega, mis on sõlmitud Euroopa Liidu ja Kanada vahel ja tundub, et seal on väga hästi võimalik näha, millised sammud on tehtud, millal ja kuidas ja ehk see jälgitavusmeetod on väga hea, me peaksime mõtlema, äkki me saaksime seda ka Euroopas kasutada. ja tõesti, kõige vastuolulisem küsimus on see lisa. minule valmistab see muret äh, eriti just nende valdkondade kohta, mis on siin välja toodud, nagu eelkõneleja ütles, jah, meil on tõesti valdkondi, mida on vaja, ilma milleta hakkama ei saa. aga ma tahaksin keskenduda ühele valdkonnale, kus minu arvates äh, võib tekkida segadust ja mis tuleb veel selgeks teha. sest üks äh, valdkond, mis on haaratud, on näiteks see, äh, kes reisib tihti. minu arvates see nüüd küll tähtis ei ole ma arvan, et tähtis on see, et me paneksime paika, millised on sagedased sihtkohad ja see tuleb tõesti selgeks teha, enne kui me hakkame hääletama, sest tegemist on äh, küsimusega, kus me vaatame, et kas inimesed lendavad vahel ja kas see sihtkoht äh, võib olla kahtlane või mitte samal ajal, aga kas tegemist on sagedase lendaga või mitte, ei pruugi üldse olla tähtis, võib-olla proua Lichtenberger on tõesti äh, Lufthansa miilide kogumise programmis, aga see on ju täiesti normaalne, sest ta ju tuleb tihti Lufthansaga Brüsselisse ja ma ei usu, et ta teeb seda terrorismikaalutlustel. nii et tõesti, meil on vaja väga selget definitsiooni. ja see on see, mis tuleb ära teha, enne kui me hakkame mingeid lõplikke otsuseid vastu võtma. suur tänu, härra esimees! suur tänu, siin on terve rida sõnavõtusoove, kõigepealt härra Kohlitšek, palun! suur tänu! ma arvan, et kõik Euroopa Parlamendi saadikud kahtlustatakse võimalik, kahtlustatakse terrorismi, sest me pidevalt lendame üks, ühest teineteises suunas. kuid nüüd, mis puudutab ühest küljest kodanikuõiguste kaitset ja teisest küljest terrorismivastast kaitset, teisest küljest see on küsimus, mis pidevalt esile kerkib Ehm, see puudutab vedelike küsimust, näiteks lennutranspordi juures, see puudutab eh, ka eh, küsimust, mida ma pidevalt esitan, miks me ei, eh, ei uuri siis näiteks ka metrooreisijate andmed, andmeid või midagi muud sellist. tegelikult on ju kõne alla andmete kaitse, sest E, iga liikmesriik tegeleb äh, kodanike andmete kaitsega ning äh, e, kahtlemata erinevatel institutsioonidel ei meeldiks sugugi mõte, et andmed võivad lekkida. ma olen nõus äh, proua Tsikauga ja temapoolsete muudatusettepanekutega, sest minu meelest nad lähevad väga õiges suunas. ma pean ühtlasi ütlema ka seda, et ma hindan kõrgelt meie kolleeg Lichtenbergeri äh, tööd, ma olen täiesti veendunud selles, et meiepoolne kompromiss ei ole võib-olla kohutavalt efektiivne, kuid ta vähemalt äh, suudab mingidki piirangud seada, aitäh. härra Rike. suur tänu, sooviksin tänada proua Lichtenbergerit äh, tubli töö eest, sooviksin öelda äh, mitut asja, kõigepealt see, et paljud muudatusettepanekud, eriti raportööri esitatud muudatusettepanekud, nad soovivad, ähm, äh, tegelevad ainult terrorismi küsimusega ja jätavad kõrvale äh, organiseeritud kuritegevuse, mulle see ei meeldi, sest praegusel hetkel on raske neid ähm, eristada, sellepärast et äh, terrorismi kasutatakse muude kuritegude sooritamisel, nii et minu meelest need kahte teemat lahutada on vale ning äh, see puudutab ka andmete e-, eristamist, see on loomulikult väga keeruline, minu seisukoht oleks see, et me peaksime üritama võimalikult äh, efektiivsed olla ja seda ka julgeoleku turvalisuse valdkonnas. nüüd, mis puudutab push-pull küsimusi ehk lükatõmbat, siis äh, on julgeolek, andmete kaitse väga tähtsad sellepärast et andmete saatjate ja saajate vahel peab eh, andmevahetus olema väga hästi kaitstud. küsimus on ka vastutuses, kui te eh, soosite push'i eh, ja mitte pull'i, siis te panete vastutuse andmete edastajate edastamise kohta neile, nende peale, kes transpordiga tegelevad, ehk siis minu meelest see ei ole normaalne minu meelest ei saa me seda neile kohustuslikuks teha, riigid peavad siiski olema need, kes garanteerivad, et andmete edastus toimuks turvaliselt. nüüd, mis puudutab äh, push'i ehk siis äh, teleoperaatori firmasid, nemad ei äh, saa see, selle eest vastuta, ainu, ainuvastutajaks jääda. ma leian, et transiit läbi kolmandate riikide, see tekitab spetsiifilisi probleeme. ning veel äh, paar sõna liigsete sanktsioonide kohta. minu meelest ei ole mõtet lennukeid äh, konfiskeerima hakata või lendamislitsentse ära võtma on olemas äh, ka tavaõigusmenetlused, mis on juba sellisteks puhkudeks ette nähtud, nii et ei ole vaja selle kohta midagi eriti eraldi välja mõelda andmearvestuse kohta ning mis puudutab äh, nüüd kompromissi ehk siis äh, kuidas äh, on meil võimalik tööd teha ja kompromissideni jõuda, me võime kokku koguda vaariraportöörid, meil ei, ei ole tihti ka fraktsioonisiseselt arutelusid toimunud, see aitab, eks meil võib-olla tõsimettamatest raskustest üle saada. härra Maister, palun ja, Herr Präsident. Ja, aitäh siin oli juttu juba sellest, et äh, muudatusettepanekuid on äh, kakssada üheksakümmend, aga äh, ma näen, et Äh, libekomisjon juba esitas ettepaneku, et kõik, mis puudutab terrorismivastast võitlust, jääks ainult nende pädevusse äh, ja meie tegeleksime ainult transpordiküsimustega, äh, kuid ma leian, et tegelikult tuleb mõelda sellele, mil määral on transport seotud ka näiteks ohtudega, mis on seotud kõige tavalisemate transpordiprotseduuridega Need, see puudutab nii hästi lennufirmasid kui ka reisijate õigusi ning nende küsimustega tuleb tegeleda. me peame keskenduma sellele, mis on seotud transpordiga, aga seda, mis on seotud transpordiga ja transpordi tavaliste protseduuridega, on lihtsalt väga palju ma leian, et tõukemeetod on igal juhul olulisem kui tõmbemeetod, siin ma olen nõus ka proua Lichtenbergeriga mis puudutab andmete säilitamist, eh, siis eh, kehaskännerite puhul me jõudsime kokkuleppele, et neid ei ole vaja üldse salvestada, kuid eh, muude andmete puhul tuleb mõelda, kui pikalt on neid vaja säilitada, mis puudutab mõisteid, siis äh, Olle Schmidt äh, ise seda küll ei öelnud, kuid äh, ta oma muudatusettepanekus viitas rasketele kuritegudele nagu inimkaubandus, narkokaubandus ka,, relvastuse salakaubandus, see kõik on väga oluline, kuid väga raske on leida selget seost raske kuritegevuse ja mm, terrorismi vahel või need eristada. me äh, taha, meie eesmärgiks on see, et inimesed jõuaksid äh, turvaliselt ühest kohast teise äh, ja me ei soovi oma meetmetega takistada tavalisi protseduure. ma leian, et meie arvamus on siiski väga oluline ja ka väga hästi koostatud, aitäh. aitäh eesistuja, ma soovisin viidata kahele positiivsele punktile ning ka kahele punktile, mida ma soovisin kritiseerida. kõigepealt alustaksin headest punktidest. minu meelest on väga oluline rõhutada seda, et lennukompaniisid äh, ei saa süüdistada selles, kas andmed on täielikud või äh, mitte seda ei tohiks teha ning teine oluline äh, punkt on see, mis puudutab äh, broneeringu infot kolmandatest riikidest. loomulikult tuleb äh, lähtuda ohutusnõuetest, peab olema tagatud teatud ohutuse tase ning eh, sellisel juhul eh, teatud eh, kindel andmekaitse tase ning sellisel juhul on võimalik andmeid ka edastada. mida ma aga soovisin kritiseerida, sellele viitas juba ka eelkõneleja, see on nimelt tegevuse piiramine teatud instrumentidega. me näeme, et et äh, see instrument, mida me praegu tahame luua äh, turvatranspordi ja kodanike ohutuse huvides, ei ole enam tõhus terrorismi vastaseks võitluseks, kui me jätame sellest välja raske kuritegevuse. ma hoiatan selle eest, äh, et et me äh, muudame instrumendi täiesti hambutuks äh, ning äh, see muudaks kogu meie dokumendi mõttetuks. me tahame kodanikuvabaduste komisjonis saavutada sujuva ülemineku selle, et me arvestaksime sellega, et terrorism ja raske kuritegevus võivad olla omavahel tihedalt seotud. ja veel üks punkt, mida ma soovisin kritiseerida, puudutab tähtaegu, siin pakutakse välja tähtaegu, mis praegu on täiesti ebareaalsed. kui andmeid on vaja analüüsimiseks ja kui neid on vaja võrdlemiseks, eh, siis eh, ei ole mõtet sellel, kui ma kogun tohutute kulude ja tohutute vaevaga eh, suure hulga andmeid ja siis need lihtsalt hävitatakse. Neid andmeid on vaja säilitada, arvestada sellega, kui pikaajaliselt planeeritakse kuritegusid, terroriakte. kolmekümnepäevane tähtaeg äh, oleks äh, selline tähtaeg, mis muudaks kogu direktiivi täiesti mõttetuks, seetõttu ma leian, et me peaksime rääkima oluliselt pikemast tähtajast. samas peab olema tagatud andmete kaitse. andmeid tuleb aga säilitada piisavalt kaua, aitäh. proua Foster, palun. Yes, thank you, chairman uh,. jah, suur tänu härra esimees, suur tänu proua Lichtenbergerile, ma jäin küll poolteist punktidest täna ilma, aga tahaksin tulla nende punktide juurde, mida kommenteeris juba härra Bradburn, ma ei taha kõiki nüüd küll üle kommenteerida, kuid ma arvan, et on kaks või kolm valdkonda, mida kommenteerisid ka teised valdkonnad ja mille puhul peaks minema sügavamale, mõeldes just muudatusettepanekute peal. tõsiseks põhiliseks küsimuseks on siin ju terrorismivastane võitlus ja kui me mõtleme terrorismivastasele võitlusele, siis on terve rida asju, mis on omavahel seotud ja mida tuleb teha üheskoos selleks, et terrorismirünnakuid ära ära hoida. ma tahaksin lihtsalt öelda, et meil oli väga huvitav visiit agentuuridesse Ühendkuningriigis, mis tegelevad sellega. Sofi Felt oli kohal äh, Äh, tema kodanikuvabaduste komisjonis on olnud väga aktiivne selle küsimuse eest võitlemisel ja me tõesti väga kõrgel tasemel teil saime rääkida inimestega, kes selle küsimusega tegelevad. ja ma sain aru, et andmekaitse see, kuidas nad andmeid kaitsevad, on tõesti väga tähtis ja oli ainult äh, mõned korrad, kus oli vaja täpsemalt isikute tausta uurida ja on ainult paar inimest, keda sõivad teha. nii et äh, selline on praegune süsteem ja struktuurid. aga tahaksin toetada seda, mida mainis just praegu härra Birker, nimelt andmete säilitamise aeg. pea, öeldakse, et peab olema mingi kindel tähtaeg ja eksperdid ütlevad, et jah, et võideldakse terrorismi vastu, kuid me ei saa ignoreerida raskeid kuritegusid nagu inimkaubandus äh, ja nii edasi, nii et me tõesti peaksime nende vastu võitlema. ja kui uuritakse inimeste tausta, kelle puhul tõesti salateenistusel on läinud neli-viis aastat selleks, et need inimesed kohtu ette tuua. selline on praegu reaalsus, nii et ma ei kujuta tõesti ette, milline peaks olema see säilitamisperiood. ma ei ole mingi ekspert äh, salaluure puhul, kuid äh, ärgem unustagem, et luureteenistuste kulud on väga suured ja et me peaksime mõtlema selle peale, kas me usaldame neid oma liikmesriikides ja agentuurides, kes äh, Äh, otsustavad selle üle, kas neil on vaja andmeid kauemaks või lühemaks perioodiks. ja tegelikult me peaksime mõtlema ka paindlikkuse peale, kuidas seda asja käsitletakse. ma arvan, et me ei saa praegu siin ähm, väga selgelt ise paika panna seda, kas inimeste õigused on kaitstud või mitte, ma arvan, et seda ei saa teha ei meie ega ka proua Lichtenberger. ja lõpetuseks need teevad sihtkohad, ma arvan, et tegemist on see täiesti ilmselge, siin ei ole mõeldud tõesti see selle peale, kas keegi on tihe lennureisija, vaid selle peale, kas tegemist on tiheda sihtkohaga, nii et ma arvan, et see on siin lihtsalt äh, üles puhutud äh, vastuolu ja me tõesti peaksime usaldama neid inimesi, kelle kätte me oleme usaldanud meie huvide kaitsmise. nii et kokkuvõttes ma arvan, need küsimused, mis tõstatati, need on peaaegu lahendatud, vaid on ainult paar valdkonda, mis pole selged ja nagu ma olen aru saanud, me ei hääleta homme, nii et võib-olla need vastuolud on võimalik lahendada, nii et me saaksime kõik pooldada seda lähenemist. ja hääletus on novembris, härra Higins, palun uh,. Thank you, Mr President and like a lot of speakers I would like to come in. tänan. ma sooviksin samuti tänada proua Lichtenbergerit dokumendi jaoks, mis on kindlasti kasulik, tekitab väga palju kõneainet ja arutelupunkte, ma arvan, et me peame seda küsimust tõsiselt arutama. mina olen samuti kodanikuõiguste ka, ka poolt, kuid me peaksime siiski oma mälu teritama, me peaksime meenutama seda, et kümme aastat möödus septembri, septembri New Yorgi rünnakutest, kahe tuhande neljandal aastal olid Madridis äh, traagilised rünnakud Londonis äh,, toimusid, ähm, toimusid äh, metroorünnakud ning äh, äh, meenutagem, et enne Madridi, enne Hispaania eelviimaseid valimisi oli, oli, toimusid samuti, samuti traagilised rünnakud ning ma tahtsin öelda, et ühest tragööd-, järgmisest tragöödiast lahutab meid ainult see, millal see toimub kuid ma tahaksin siiski teada, et äh, kus äh, praegu selle süsteemi juures on äh, kuritarvitamisi toimunud kasut-, kogutud andmetega. minu meelest on aluseks hirm, et midagi võib juhtuda kuid mina ausalt öeldes ei ole näinud mingisuguseid tõendeid selle kohta, et midagi tegelikult on juhtunud. me peame aru saama, et tegu on fanaatikutega inimestega, kellel puudub absoluutselt igasugune südametunnistus, kes äh, on ähm, enesetapu terroristid, äh, kellel on, aju on pestud ja nii edasi. meie peame tegema kõik selleks, et mitte mingisuguseid järeleandmisi äh, ei toimuks. minu kodumaal toimus kolmekümne aasta jooksul rünnakud käigus hukkusid inimesed, granaadid, pommid, muu selline. ja see, mis praegusel hetkel toimub rahvusvahelise terrorismiga seoses, on veel hullem. ma tean, et on äh, väljendatud kahtlusi äh, selles osas, kas on oma Euroopa plaani terrorismivastases võitluses, kuid maailm on aina, ähm, äh, aina avatum ja eh, on sel- ja on selliseid eh, riike, kes eh, rahvusvaheliste piirangutega ei taha mingit tegemist teha. me peame, ma tean, et muidugi on riike, kus andmeid salvestatakse, säilitatakse viisteist aastat. näiteks Figise muudatusettepanekut, kui me nüüd seda kulukat äh, kui me hakkame nüüd andmeid eh, koguma, minul ei oleks midagi selle vastu, kui andmeid kasutatakse ka kuritegude vastases võitluses, kuritegevuse vastases võitluses. Eh, muidugi eh, siin räägitakse, et kas on vaja selliseid andmeid väiksemate kuritegude puhul, kuid enamus kuritegusid, millest juttu on sellistel puhkudel, on väga tõsised kuriteod, nii et mis puudutab pettust või muid kuritegusid, kui sellised andmed on olemas, siis ma ei saa eh, aru, eh, milles probleem on. Eh, miks ei võiks selliseid andmeid ära kasutada kogu kuritegevuse vastases võitluses? ning mis puudutab nüüd viieaastast andmesäilitust, siis ma olen absoluutselt täiesti nõus sellega, mida komisjon ütleb. on täiesti naeruväärne, ma ei taha muidugi kellegi suhtes põlglikult, põlglikult käituda, kuid kui nüüd kogu see informatsioon on kokku kogutud, milleks siis äh, seda paari aasta pärast prügikasti visata, minu meelest on see totter. ma ei saa sellega nõus olla, minu meelest on hea raportöör äh,, raport, minu meelest äh, on äh, raport, mille eest võib palju rääkida, kuid väga paljud küsimused minu meelest lähevad sihtmärgist mööda. mina ei saa aru, mis asja me kardame nende inimõiguste pärast. suur tänu teile. komisjon, palun. proua Vassiljevov. Thank you very much um.... suur tänu teile. raport ja muudatusettepanekud ähm, täiendavad väga paljugi komisjonipoolset dokumenti e,. enamus et, äh, neist ettepanekutest me toetame nüüd kõik see, mis puudutab äh, eesmärgi piiramist, siis terrorism, me kõik oleme nõus, et see peaks olema kaasatud Eh, tõsised kuritegud, eh, tõsiste kuritegude uurimine samuti peaks olema kaasatud. ei eh, tohiks olla, olla sattuda segadusse, sellepärast et Euroopa ehm, ar-, arreteerimisorderit võiks kasutada ka väiksemate kuritegude vastases võitluses. praegusel hetkel on ajapiirang üks aasta, meie pakume, et see võiks olla kolm aastat, see on väga äh, suur äh, erinevus nii et siin tõesti jalgrattavargaid sellega püüdma ei hakataks. nüüd äh, teine küsimus, äh, raskete kuritega vastane võitlus, jah? nüüd, mis puudutab, millise, mis peaks olema Euroopa arreteerimisorderi äh, nimekirjas, milliste kuritegude eest seda kasutada, see peaks olema, selle aluseks peab olema politsei koostöö, õigusorganite koostöö e, ning e, näiteks e, see on Pro kokkuleppes VS kokkulepetes, SI, SIS kokkulepetes ja nii edasi. ning see, see puudutab ka Rootsi algatust luureandmete vahetamise kohta, see on ühesõnaga kõikides äh, vahendites olemas, miks, sellepärast et meil on vaja järgindlalt äh, tegutseda politsei ja õigusorganite koostöö äh, osas, äh, meil on vaja õiguskindlust selles osas, millised kuriteod on rasked, millised mitte ja õiguskaitseorganid liikmesriikides peaks teadma, milliste kuritegude lahendamisel nad saavad koostööd teha teiste liikmesriikidega. see tähendab seda, et meil on vaja harmoneerida lähenemist politsei koostöö osas. ning lisaks sellele oleme kogunud väga palju äh, andmeid liikmesriikides ja kolmandates riikides äh, selle kohta, kui äh, oluline on PNR, kui kasulik ta on, kui oluline faktor äh, Äh, ta on olnud tõsi, raskete kuritegude lahendamisel. meil äh, toimub koostöö libe raportööri, libekomisjoni raportööri ja variraportööridega, me esitame neile ka andmeid peenersüsteemi kasulikkusest äh, ka, ka raskete kuritegu lahendamisel ning äh, Eh, võib-olla on võimalik ka teisi eh, kosmisele sellesse töösse kaasada, proua Intvelt ah, praegusel hetkel teeb seda tööd. nüüd, eh, mis puudutab eesmärgi piiramist, siis me selles osas kutsuks teid üles eesmärgi jääda komisjonipoolsete ettepanekute juurde ning see puudutab ka muudatusettepanekuid artiklit neli, kuidas andmeid tuleks töödelda see artikkel peaks kajastama seda, kuidas peenari kasutada tuleks. enamus muudatusettepanekuid äh, puudutavad äh, äh, andmete reaalajas kasutamist see, selle takistamist, selline takistamine muidugi tõkestaks selle vahendi kasutamist, me sooviksime taaskord teid üles kutsuda et ei jääks komisjonipoolsete ettepanekute juurde. nüüd ma läheksin teise teema juurde, mis puudutab push küsimust. meie oleme teiega nõus, et see peaks olema ainult äh, push ja mitte pull. oma eranditega, see puudutab äh, reisijate õigusi. me oleme äh, kõik reisijate andmete kaitse poolt, nagu seda näeb ette ka vastav Euroopa direktiiv kor-, reisijatel peab olema õigus ligi pääseda oma eh, andmetele, need korrigeerida ja nii edasi, kõik õigused on garanteeritud Euroopa eh, Liidu andmekaitseseadusega. nüüd eh, küsimus selle kohta, millist andmeid tuleks näiteks lisasse panna, siis Euroopa Liit kirjutas Austraaliaga alla lepingule, mis puudutab PNR andmeid ning Eh, andmed peavad olema siis eh, ühesugused, kirjutame alla sarnasele lepingule ka Kanada ja Ameerika Ühendriikidega, kus eh, nimekiri oleks jällegi sama. me teeme, peame läbirääkimise Ayata ja ICAO-ga, et see nimekiri võetakse kasutusele rahvusvahelisel tasandil. see võib viia ühtse sõnumi formaadini ja see omakorda teeks äh, äh, lennuettevõt-, lennufirmadele palju odavamaks andmeedastuse ja see aitaks ka äh, sellist lähenemist harmoneerida rahvusvahelisel tasandil. Euroopa Liidul on tõsine huvi, et see nimekiri lisadesse jääks, et see nimekiri oleks sarnane Euroopas ja teistes riikides. mis puudutab andmesäilitusperioodi siis siin on ka väga palju erinevaid andmeid, kuid eh, üks eh, punkt, mille ma sooviksin esile tõsta proua Tsikaule. nimelt see puudutab siis andmesäilitust, siin mainiti eh, siin mainiti ühte kohtuotsust, mis oli väga oluline, kuid telekomi andmete säilitamine on väga erinev PNR andmete säilitamisest, telekomi eh, andmeid, mida ma isegi kas või teen ühe päeva jooksul, kui ma helistan, saadan sõnumeid, loen oma meile ja nii edasi, siis see, eh, kui palju ma andmeid käsitlen oma telefoniga ühe päeva jooksul, on rohkem kui eh, andmeid, kui PNR andmeid minu kohta kogu elu jooksul suudetakse luua me teame, et äh, telekomi andmeid säilitusega on kus, kuni kaks äh, aastat, kuid PNR-i puhul on see kol-, kuu aega, pool aastat, äh, kaks aastat väga raske on ennustada ette, mis tulevikus toimub, näiteks millised narkokaubandusmustrid võivad tekkida ja nii edasi nii et äh, sellega seoses, miks me rääkisime viiest aastast, äh, minu meelest mingeid matemaatilisi valemeid siin ei ole, kuid me üritame harmoneerida Euroopa Liidu sisest lähenemist. Äh, kõik ülejäänud andmeid võidakse säilitada viis aastat, see on seotud aeg-ajalt ka luureandmetega, et miks see alati viis aastat on, siin ma ka lõpetaksin et äh, kolme minutiga kokku võtta. kolm minutit võib-olla mitte, aga ma teen endast parima. Uh, uh, uh, kaks minutit viisteist oleks veel parem, ütleb härra esimees. jah, mulle esitati väga palju küsimusi, hääletus ei toimu homme, ehk meil on aega sellest rääkida. teiseks, ma arvan, ma arvan, et need rasked kuriteod, ma arvan, et neile tuleks läheneda süsteemipäraselt ja siis me oleksime ka palju edukamad. vabandust, jätkan nüüd saksa keeles, ütleb kõneleja, kuna kuulan alati inglise keelt, siis hakkasin täiesti ähm, automaatselt ka inglise keelt rääkima. tahaksin lihtsalt veel öelda vastuargumendina et äh, siia tuleks kõik võimalik sisse võtta. on äh, teatud Euroopa riike, nimelt Kesk-Euroopa riigid teavad väga täpselt, mida on võimalik teha andmetega, kui niinimetatud vale valitsus pärast valitsuste vahetumisest need enda kätte saab. me teame seda väga hästi, me oleme seda omal nahal tundnud ja meil on selle kohta tõendeid, nii et sellepärast räägitaksegi andmekaitsest Euroopas teistmoodi kui USA-s. just sellepärast, et meil on see ajalooline kogemus ja ma arvan, et sellega tuleks ka arvestada. tegemist oli tõesti hoiatusega, see, mida fašistlikud diktatuurid tegid andmetega, seepärast me ka suhtume andmetesse ettevaatlikumalt ja nüüd tulengi kõikide nende ähm, küsimuste juurde, mis puudutasid raskeid kuritegusid. meil on siin defineerimisprobleem. tegemist on väga raske probleemiga, sest näiteks äh, Saksamaal on meil äh, üks andmekaitseorganisatsioon, vabandust, loomakaitseorganisatsioon, mis läks kohtu ette terroristliku rühmitusena, sellepärast et äh, arve, nende vaateid vaadates võis neid vaadata kui terroristlikku organisatsiooni ja siin tekivadki nüüd minu kahtlused ja mina tahan õiguslikku järjekindlust, aga see ei takista äh, süviti minevaid uuringuid äh, põhjendatud kahtluse puhul. kui on põhjendatud kahtlus, siis peaks olema võimalik andmeid saada, kuid me peaksime tõesti tegema vahet täiesti normaalse politsei ja luureteenistuste töö vahel ja selle vahel, mida on võimalik äh, broneerimisinfo andmetest üldse kätte saada nii et tõesti, arvestage ka sellega, arvestage sellega, et on ka teisi äh, võimalusi, isegi kui broneerimisinfosüsteemides teatud piirangud äh, sees on. see oleks minu jaoks see alus, millest ma Äh, lähtuksin läbirääkimistel, tähtaegadest võime me veel rääkida, jah, mina tõesti toetan harmoniseerimist, aga harmoniseerimist tõesti sellel puhul, kui me räägime samadest asjadest. Äh, mitte siis, kui me räägime siin tagamistest ja nii edasi. siis raskete äh, kuritegude puhul vihje jalgrattavarastel oli minu arvates poleemiline, katsun nüüd ennast siin tagasi hoida ja mitte sama sarkastiliselt vastata kui meil nüüd tõesti õnnestub äh, väljaspool terrorismi jõuda mingigi ühise definitsioonini, mis tagab ka õigusliku järjekindluse, siis see oleks väga hea. aga see on minu jaoks üks tähtsamaid põhimõtteid, mida meil tuleb Euroopa Liidus kaitsta. ja viimane punkt, tõesti palun mõelge alati ka selle peale, et tegemist on andmetega, mida antakse edasi, mis jõuavad Hiinasse, USA-sse, jumal teab kuhu ja ähm, tegemist on riikidega, millega meil tuleb siis ka kokkulepe sõlmida ja me see, peaksime seda endale teadvustama, kui me neid küsimusi arutame. ma üritan, kui võimalik, põhiliste äh, muudatusettepaneku tegijatega kohtuda selleks, et jõuda kompromissidele. jah, teatud asjade puhul meil lihtsalt tuleb hääletada ja enamus võidab. suur tänu! suur tänu! nüüd oleme ka selle arutelu ammendanud, mis oli muide pikem kui raudteepaketialane arutelu ja tuleme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, Euroopa Liidu kosmosestrateegia, härra Sassada saab sõna, palun. Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym podziękować wszystkim sprawozdawcom. suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad, ma tahaksin tänada variraportööre nende ära tehtud töö eest ja kõiki kolleege, kes tegid muudatusettepanekuid või võtsid minuga ühendust selleks, et arvamusi vahetada kosmosestrateegia küsimuses ja sellest, kuidas Euroopa kodanikud võiksid kosmosestrateegiast võita. tahaksin tänada proua Tsikaud äh, ja ta, tahaksin tänada teda selle eest, et ta laiendas minu horisonti selles küsimuses ja me teame näiteks Euroopa Parlamendis, et Euroopa geostatsionaarne navigatsioonilisesüsteem ei ole nii tõhus, kui ta võiks olla ja tänan proua Tsikaud, et ta minu äh, tähelepanu sellele pööras tõesti, tegemist on väga tähtsa süsteemiga. tahaksin tänada ka proua Lichtenbergerit tema keskkonda puudutavate kommentaaride eest. jah, tegemist on tõesti väga suure valdkonnaga, kus äh, reostus ja saastatus on väga tähtsad äh, küsimused, nii et tõesti, me peaksime ka siin olema väga läbipaistvad, samamoodi nagu ka rahastamise osas tahaksin tänada proua Fosterit äh, sellest, et ta pööras äh, minu tähelepanu vastastikusele sõltuvusele äh, navi-, kosmosesüsteemide ja teiste süsteemide puhul ja kui me räägime liikmesriikidest toodetavatest kosmosesüsteemidest, siis see on väga tähtis. eriti Seesari puhul. mul on väga hea meel selle üle, et jõudsime mõningate liikmesriikidega, mõnedel äh, kolleegidega kokkuleppele muudatusettepaneku number üks osas, kus äh, räägitakse äh, GNMS äh, süsteemi osas. tahaksin tänada ka härra Terekit ja teisi kolleege, kes pöörasid mu tähelepanu sellele, et Euroopa Liidul on vaja sõltumatut juurdepääsu kosmosele see tähendab seda, et meil peaksid olema süsteemide puhul tagatud ka korralik taristu ja see tuleb ka teises kompromissettepanekus väga hästi välja. daamid ja härrad, me tihti ei mõtle selle peale, et äh, meie tegevus kosmoses ja kosmoseprogrammid on väga tähtsad ka meie majanduse ja meie ühiskonna arengu jaoks. üks äh, suuremaid kasulõikajaid kosmoseprogrammidest võiks olla ka transpordisektor ja mul on väga hea meel, et ma sain olla selle projekti raportööriks, tahan tänada teid kõiki, et toetasite mind minu töös. suur tänu, proua Tsikau, palun! suur tänu, ma sooviksin samuti tänada härra äh, Zassadat tema avatuse ja koostöövalmiduse eest. räägin väga lühidalt on väga oluline, et me toetaks EGNOS-i eh, ja Galileod eh, ja väga oluline on ka Caesari süsteemi kasutusele võtmine. Need on olulised selleks, et eh, näiteks väikestes lennujaamades garanteerida turvalist maandumist ja õhku tõusmist. kui ma külastan äh, tihti Lõuna-Euroopat ja Ida-Euroopat ja ma kavatsen esitada suulise muudatusettepaneku, et võetakse arvesse need Euroopa Liidu piirkonnad, kus EGNOS-e süsteem piisavalt hästi ei toimi. väga oluline on, et GMS äh, süsteemi finantseeritakse äh, mitmeaastasest finantsprogrammist, ma esitasin selles osas ka äh, kompromissmuudatusettepaneku, me peame rõhutama ka rahvusvahelise koostöö tähtsust kosmosepoliitikas ja leian samuti, et võttes arvesse viimased arengud kosmose valdkonnas, võttes arvesse, et ka kosmos on juba reostatud, siis äh, peaksime tegema kõik selleks, et sellele probleemile lahendus leida. peaksime ka tegelema ka veel ühe küsimusega, mida juba härra Rikie mainis, nimelt äh, transpordi küsimus ehk äh, siis äh, kosmosesüstikute küsimus, mis teenindavad kosmosejaama. ma esitasin muudatusettepaneku muudatusettepanekuna kuus. ma paluksin, et seda hääletatakse osade kaupa, sest me peaksime investeerima eelkõige kosmosepoliitikasse, kuid me ei ole nõus sellega, et Euroopa Liit äh, teeb selles osas läbi taandarengu. me sooviksime parandada selle muudatusettepaneku sisu, aitäh. palun, härra Mais-, proua Maisner. ja aitäh, mina sooviksin kõige vaadata, ma ei ole esitanud ühtegi muudatusettepanekut, kuigi variraportööri äh, seisukohtadega olen ma täiesti nõus. ma leian, et siin ei olnud vaja midagi lisada. muudatusettepanekud, mida teised on teinud, on täiesti piisavad ning ma toetan neid äh, samas mõned muudatusettepanekud, näiteks viis, kuus, seitse, kakskümmend kaks, ei puuduta otseselt transporti. me peame vaatama, kas äh, see, mis tegelikult transpordiga seotud on ja mis mitte kosmosestrateegia loomulikult mängib väga olulist äh, rolli väga paljudes majandusvaldkondades sealhulgas ka transpordivaldkonnas hääletamisel äh, me näitame, et me oleme liberaalsed, näiteks muudatusettepaneku kuuskümmend puhul me näeme, et prioriteediks peab olema kahtlemata ka keskkonnakaitse, aga peale selle on veel palju muid prioriteete ning äh, mina hääletan siis selle muudatusettepaneku vastu, seda ma sooviksin mainida, aga põhimõte põhimõtteliselt äh, ma leian, et äh, tegemist on tänuväärse tööga, mis on tehtud äh, ning kuna ma tegin lühidalt, siis ma leian, et ma võin veel rõhutada ka seda, et raportis puuduvad mõned olulised punktid, mis puudutavad just nimelt transpordi aspekti, seda raportis ei olnud ning see peaks olema oluline. proua Foster, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu härra Zasadale sa väga põhjaliku arvamuse ja siis ette, sissejuhatuse eest. ma ei hakka kõike kommenteerima, aga tead, teatud asja, mida tuleb öelda, jah, tegemist on tõesti väga kõrgetehnoloogilise tehnoloogiaga, millesse meie liikmesriigid on ka kaasatud ja sellepärast on tõesti transport ka osa sellest ja seepärast on tegemist väga tähtsa küsimusega, mida me ka toetasime, toetaksime. see oli ka üks äh, põhjus võib-olla, miks äh, minu muudatusettepanekuid Galileo, Egnas ja Cäsari osas äh, toetati, ma arvan, et proua Maisneril on õigus selles osas, et meil on vaja tasakaalu, jah, me mainime transpordikomisjonis Seesarit ja see tähendab seda, et kui Seesar on rakendunud, siis see toob endaga kaasa ka reostuse, sellepärast et äh, meil on vaja kuidagi siiski ka transpordivoogusid juhtida, nii et me tõesti peaksime vaatama, kas tegemist on ainult keskkonnaküsimusega või mitte kompromissettepanekud minu arvates on keerulised, liiga paljusõnalised äh,, aga põhimõtteliselt ma olen nendega nõus ja suuremat osa muudatusettepanekuid ECR fraktsioon toetab. muudatusettepanek kaks proua Lichtenbergerilt, äh, rahastamine ja koostöö ühist kosmosestrateegiat kasutavate liikmesriikide puhul. mul oleks täiesti ükskõik, kui liikmesriik sooviks kinni maksta kõik need kosmoseprogrammid, mis meie oleme välja töötanud, sest me ju kogu aeg otsime raha. nii et ma tõesti ei saa aru, kas see peaks olema probleem, kui liikmesriigid soovivad investeerida, siis palun äh, ja rahastamine on tõesti väga kompleksne küsimus ja me tõesti peaksime vaatama, et raha tuleb ükskõik kelle rahakotist, siis eh, nii palju minu poolt, eh, suur tänu, raportöör. mina eh, kosmosestrateegia intergrupist võin teile öelda, et tõesti jah, me teeme siin rasket tööd, edusamme ei ole väga palju tehtud, kuid me peame edasi töötama taristu väljatöötamised, sest see aitab väga paljudes valdkondades edasi jõuda, mitte ainult transpordivaldkonnas. härra Kohlitšek, palun. siin. suur tänu, härra esimees. ma sooviksin tänada oma Poola kolleege, sest tekst on väga äh, huvitav. ma sooviksin äh, öelda, et seitsmenda raamprogrammi osas, kui me sellest rääkisime, ma olin raportöör, siis äh, mulle öeldi, et äh, kosmosevaldkond on just nimelt äh, see, mis võib osutuda edukaks ja ma sooviksin et eristatakse sõjalisi eesmärke ja tsiviilsärmärke ning ma olen väga üllatunud selle üle, kui ma näen, mis kõik on ehm, välja pakutud, kui ma näen näiteks muudatusettepanekut üheksateist, siis ma ei arva, et Andres nüüd räägib eriti tõsiselt. see kolleeg, kes minu eile sõna võttis, ütles väga õigesti, et eh, jäätmed, reostus, tehniline progress Need on kõik äh, erinevad küsimused, me ei saa üksinda tegutseda, kümme riiki vähemalt äh, kasutab äh, kosmosesüstikuid või, või satelliite ja me peaksime üritama koos tegutseda. Euroopa Liit peaks mängima rolli, mis talle sobib ja e, olema e, väga kindel sealjuures oma tegevuses, me ei hakka siin kõiki tagant küll koristama. Ajala Sender, suur tänu teile, e, sooviksin samuti tänada arvamuse eest ja sooviksin öelda, et väga oluline oleks, et viidaks sisse need muudatusettepanekud, mis meenutavad, et Euroopa kosmosestrateegial on praegu üks tõsine probleem, see puudutab eelarvet ja seda isegi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, meil on vaja garanteerida tema jätkusuutlikkus, sest sellise poliitika puhul igasugused äh, eelarve ähm, probleemid võivad tähendada, et me ei liigu edasi, vaid tagasi. ma paluksin, et fraktsioonid võtaks seda arvesse. paljud äh, muudatusettepanekud tõstavad selle probleemi esile ning räägivad ühtlasi vajadusest finantseeringut Eh, fina-, eh, rahandustamist garanteerida ning eh, soo-, sooviksin meenutada, et mõnda aega tagasi näidati meile Toulouse'is, kuidas ehm, kosmose poliitikaga seoses suudeti lahendada erinevaid probleeme, näiteks suudeti lahendada ka see Islandi vulkaani küsimus, mis meile nii palju probleeme tekitas. ja see aitab meil identifitseerida ka erinevaid probleeme ja nüüd härra Gonzales komisjoni poolt. Thank you, Mr Chair um,. Um, we note uh, the suur tänu, härra esimees, me panime kirja need muudatusettepanekud, uh, mida siin mainiti ja mida me toetame, on üks küsimus, mis on väga tähtis, nimelt GNMS uh, toetamine komisjon teeb selget vahet GNMS ja Galileo vahel. järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul komisjon on teinud oma ettepanekud nende programmide rahastamiseks ja ma tahaksin välja tuua, et me teeme vahet. ja komisjon leiab, et GNMS kulud ei saaks enam olla Euroopa Liidu eelarves, aga samal ajal tuleb hoolitseda selle eest, et Galileo programm oleks rahastatud ja sellepärast muudatusettepanek number seitse tekitab meis küsimusi, sellepärast et erainvesteeringuid on vaja selleks, et seda süsteemi välja töötada. komisjon oma mitmeaastases finantsraamistikus on küll vahendid ette näinud, kui sellest ei ole sellest ei piisa selleks, et äh, täielikult seda süsteemi välja töötada. suur tänu. suur tänu, härra Sassada, kas te soovite veel lühidalt midagi öelda? jah. suur tänu võtan kokku ühe lausega, suur tänu kommentaaride eest, mul on väga hea meel, et toetasite meid, suur tänu, et kõik fraktsioonid meid toetasid, suur tänu ka koordinaatoritele. suur tänu, hääletus toimub homme tööstuskomisjonis hääletatakse kahekümne esimesel, teisel või kolmandal novembril ja täiskogule jõuab see raport detsembris. meenutaksin kõikidele kolleegidele, et homme toim-, homne koosolek toimub ruumis PHS kolm C null viis null, nii et ärge tulge homme hommikul siia, vaid PHS maja. see on üle silla lähete, see on teisel pool täiskogu saali, see ruum. kolm C null viis null on ruumi number. see on see suur-suur Rahvapartei äh, fraktsiooni ruum, äh, vaat teisel pool plenaarisaali. suur tänu kõigile